Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. kuna me oleme juba ajast mahas ligi viisteist minutit, ma teen ettepaneku alustada koosolekut. vaatamata sellele, et mitte kõik komisjoni liikmed ei ole veel kohal. igal juhul alustame tänase tööga. Te olete saanud tänase koosoleku päevakorra projekti regionaalarengu komisjoni jaoks. koosolek toimub neljapäeval, kahekümne kuuendal veebruaril ja äh, ma palun äh, sisse viia teile juba saadetud päevakorra projekti mõned muudatused. kõigepealt koordinaatoritel toimus erakorraline koosolek Strasbourgis üheteistkümnendal veebruaris, veebruaril, et otsustada äh, raportööride nimetamised nelja kiireloomulise teema jaoks ja need on meie tänases päevakorras punktid üheksa kuni kaksteist. kokkuvõtte äh, saatis teile sekretäriaat juba eelmisel nädalal. ma palun, et ametnikud annaksid oma heakskiidu nende äh, teemade kaasamiseks komisjoni koosoleku päevakorda. tänan. teiseks pärast päevakorra projekti avaldamist komisjon saatis Euroopa Parlamendile delegeeritud õigusakti. me andsime teile juba eelneva hoiatuse, teile saadeti see laiali novembris kaks tuhat neliteist eelnõuna ja lõppversioonis üheksateistkümnendal veebruaril. see puudutab puhtalt tehnilist elementi ja parandab viiteid varasemates delegeeritud õigusaktides, võttes arvates Euroopa Merenduse ja Kalanduse Fondi rakendumist äh, määruses ja äh, ühissätete määruses. Euroopa Parlament peab selle heaks kiitma või tagasi lükkama märtsikuisel täiskogul. komisjon äh, tutvustab lühidalt seda delegeeritud õigusakti viimase päevakorrapunktina täna ja siis ma kehtestan tähtajaks kolmanda märtsi kaksteist, kell kaksteist äh, äh, vastuvõtjate esitamiseks või äh, pikendamistaotluste esitamiseks. kas te olete nõus meie tänase päevakorra viimase punktiga? tänan. ja viimane muudatus meie programmis, meil on täna väga tihe programm pärastlõunal ja ma palun teie heakskiitu punktide neli ja kümne osas ning punktide üksteist ja kaksteist osas. Äh, kuna raportööri äh, töökava äh, punktides üksteist, kaksteist on selline, et tuleb asendada punktidega üheksa ja kümme. seega nende päevakorrapunktide järjestus muutub. kas see on teile vastuvõetav? ma vabandan. mina olen äh, AFCO komisjonis raportöör, äh, mis langeb kokku selle komisjoni tööga. ja kuna ma olen äh, variraportöör ka üheksandas päevakorrapunktis, ma palun edasi lükata oma raportööri AFCO komisjonis, me võiksime muuta järjestust vastasel juhul meil on võimatu osaleda selle olulise päevakorrapunkti arutelul. ma olen variraportöör ja ma soovin võimalust sõna saada ning teha tööd. ja see viimase hetke muudatus ei ole võimalik, sest te teate, me, meil on mitmeid eh, kattuvusi eh, komisjonide töös, seega Äh, meil on vaja oma tööd korraldada ja need viimase hetke muudatused on sellised, millega ma nõustuda ei saa. härra Van Nistelrooy, suur tänu. Äh, minul ei ole probleeme, seda tuleb ikka ette, äh, kuid tuleb arvestada ka raportööri sooviga ja teiste protestidega ja te peate otsustama, mida nüüd teha. tänan, kahjuks ma ei näe härra Postinarut kes tegelikult taotles neid muudatusi, kuna tema on punktide üksteist ja kaksteist äh, raportöör, ta kirjutas mulle, et ta peab tänaselt koosolekult varem lahkuma, kuna tal on teisi ülesandeid. aga kui see muudatus ei ole teile vastuvõetav, härra Van Nistelrooy oli nõus selle muudatusega küll aga kui see ei ole teile vastuvõetav, siis ma tahaksin kuulda, kas on teisi kommentaare. kui kommentaare ei ole, siis me jätame päevakorrapunktid sellesse järjestusse, nagu need on esitatud. tänan, härra Van Nistelrooy, teie lahke toetuse eest ja me jätkame tööd vastavalt päevakorrale, äh, vastavalt sellele, kuidas need on esitatud, äh, välja öeldud need muudatused, mille te juba heaks kiitsite, me püüame äh, korraldada oma töö distsiplineeritud ja kinni pidada ajast. nimetatud muudatusi arvesse võttes ma nõustun sellega, et te olete päevakorra heaks kiitnud. teiseks, koosoleku protokolli kinnitamine üheksateistkümnendal, kahekümnendal jaanuaril toimunud komisjoni äh, koosoleku protokoll on teile välja jagatud tänase koosoleku äh, dokumentides. Äh, ja kui tänase koosoleku jooksul vastuväiteid esitatakse, siis ja kui neid vastuväiteid ei ole, siis me kinnitame protokolli, kas on kommentaare, ei ole, see on heaks jäänud. kolmas punkt, juhataja teadaanded, mul on lühiteadaanne Te kõik olete saanud punase-valge äh, trükiga paberilehe äh, teie töökohtadele, see on väike kingitus Bulgaarialt ja minult isiklikult. minu kodumaal äh, me usume, et esimene märts on äärmiselt oluline päev, vanaema Marta, vaba Marta päev. sel päeval me soovime vastastikku head tervist ja edu. ja tavaliselt äh, kanname punavalgeid riideid, et tagada õnne ja mul on hea meel teile edasi anda see väike kingitus Bulgaariast. tänan teid, see oli minu lühike teadaanne tänasel koosolekul. ja nüüd me asume meie põhitöö juurde päevakorrapunkt number neli, investeerimine töökohtadesse, maja majanduskasvu, majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus. meie esimene sisuline teema on meie projekti äh,, aruandeprojekt komisjoni kuuenda ühtekuuluvusaruande kohta, nagu te teate, komisjon iga kolme aasta tagant avaldab oma ühtekuuluvusaruande. kuues aruanne kiideti heaks eelmise aasta juulis ja see analüüsib eelmist ühtekuuluvusperioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist see analüüsib seda, kuidas see on mõjutanud ühtekuuluvuspoliitikat ka avalikku äh, eelarvete äh, tõsine kärbemine ja samuti raport keskendub ka uuele ähm, põlvkonnale kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja visandab seda, kuidas üle minna suurtelt taristuprojektidele, sellistele valdkondadele nagu energiatõhusus, tööhõived, äh, VKE-d. detsembris meie raportöör härra Deutsch äh, juba tutvustas oma esialgseid ähm, ideid, sellele järgnes väga huvitav arutelu täna esitab ta oma raporti projekti ja ma teen ettepaneku äh, sellele raportile muudatusettepanekute esitamise tähtaja kell kaksteist neljapäeval, kaheteistkümnendal märtsil. ja hääletus toimub meie koosolekul viiendal mail, kui me hääletame selle raporti lõppversiooni. kui see on teile vastuvõetav, siis ma annan sõna härra Deutschile Äh, eelnevalt, aga soovin mainida. meil on regioonide komitee esindajad täna siin, härra äh, Albert Borg, kes tutvustab regioonide komitee arvamust. ja samuti on kohal ka komisjoni esindajad ja esindaja ka Euroopa Majandus-Sotsiaalkomiteest äh,, raportöör äh, härra vale. me peame täna töötama äärmiselt distsiplineeritult, arvestades meie koosoleku ajapiiranguid ja nüüd mul on hea meel anda sõna järgi üle härra Deutschile. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid, daamid ja härrad Äh, regionaalarengu komisjon arutab täna kuuendat ühtekuuluvuse aruannet ja minu raporti projekti. täna toimub esimene arvamuste vahetus. kõigepealt ma tahaksin teile meenutada kolme põhipunkti, mis on minu raporti projekti aluseks. meie juhataja juba viitas nendele ja me oleme neid ka varem arutanud. kõigepealt Äh, tahan rõhutada seda, et on olulise tähtsusega likviidsuse, likviidsusprobleemide lahendamine. ja seetõttu oma raporti projektis ma keskendun ka sellele teemale. Äh, maksed, maksmata maksete äh, summa on juba ligi kakskümmend viis miljardit, mis on seadnud ohtu ühtekuuluvuspoliitika meetmete rakendamise ja seetõttu oma raporti projektis kutsun üles komisjoni äh, kehtestama töökava äh, selle probleemi lahendamiseks ja on oluline, et käesoleval aastal, aastal kaks tuhat viisteist äh, oleks tuntav juba rakendatud meetmete mõju ja et maksmata arvete summa väheneks ja see tegevuskava tuleks nii kiiresti vastu võtta kui võimalik aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. on esitatud kolmsada kaheksakümmend seitse programmi ja kakssada kuuskümmend kuus on ainult heaks kiidetud ja seetõttu ei ole vastuvõetav, et ligi kakskümmend protsenti eh, sellest programmi perioodist on juba möödas ja mitte kõik tegevuskavad ei ole veel käivitunud ja üks kolmandik nendest tegevuskavadest ei ole veel vastu võetud oma raporti projektis. ma kutsun üles komisjoni äh, andma omapoolse äh, aruande, millised võivad olla sellise viivetuse võimalikud tagajärjed ja ka äh, ettepanekud selle kohta, kuidas seda negatiivset mõju likvideerida üldiselt seos Euroopa Liidu arengustrateegia äh, kujutab endast ka olulist elementi selles raporti projektis. kõige olulisem investeerimispoliitika, regionaalarengupoliitika peaks olema kooskõlas Euroopa Liidu strateegiatega, kuid tuleb vältida seda, et ühtekuuluvuspoliitikat kasutatakse pelgalt ainult Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend rakendamisvahendina. Äh, aluslepingu artikkel sada seitsekümmend neli ütleb, et selleks, et tagada harmoneeritud areng, peab Euroopa Liit rakendama meetmeid, mis tugevdavad Äh, majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust, mis tähendab seda, et tuleb vähendada erinevate piirkondade arengu erinevusi. ja seetõttu oma arvamuses juhin tähelepanu ka sellele, et tuleb keskenduda rohkem ühtekuuluvuspoliitika esmasele eesmärgile, äh, mis on sätestatud aluslepingus, selleks, et saavutada Äh, olulisi tulemusi Euroopa Liidu äh, praeguse strateegia elluviimisel. ja kolmas põhielement selles raportis on see, mida ma olen juba varem maininud ja korduvalt, nimelt ühtevuspoliitika tulevik. ei piisa, kui me keskendume ainult perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend me peaksime mõtlema ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikule pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. vastasel juhul aastal kaks tuhat üheksateist seisavad ees meil tõsised probleemid. uus mitmeaastane finantsraamistik peaks olema kooskõlas ühtekuuluvuspoliitikaga ja äh, tuleb tähelepanu osutada ka uuele ühtekuuluvuspoliitika tsükli ettevalmistamisele. seetõttu ma julgustan teid mõtlema juba sellele, milline saab olema ühtekuuluvus, ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. lisaks nendele kolmele põhielemendile äh, on minu arvamus esitatud veel mõningaid teisi seisukohti ja ma tahaksin esitada teile lühidalt nad Junckeri pakett ja ühtekuuluvuspoliitika, nende vaheline seos. meie arvamust investeerimisprogrammi kohta arutame täna komisjonis pärastlõunal, kuid oma raporti projektis soovisin mainida, et oluline tagada seos eh, struktuuri ja arengufoktide ning Junckeri paketi vahel, investeeringute paketi vahel. selleks peab meie ühine ühtekuuluvuspoliitika olema kooskõlla viidud äh, Junckeri poolt kavandatud tegevuskavaga. ühtekuuluvus eelarvet ei tohi kärpida Junckeri paketi tarbeks. me peaksime rohkem keskenduma kahe tuhande kaheksandal aastal alustatud majanduskasvu taastamise programmidele ja paremini tuleb ära kasutada ka meie rahastamisvahendeid, eh, mis tagab eh, finantsvõimelduse koordisti efekti ja see on igati teretulnud. komisjon peaks lihtsustama eh, rahastamisvahendite kasutamist kriis on tõestanud seda, et ühtevuspoliitika ei ole mitte ainult kasulik, vaid ka on selline poliitika, ilma milleta ei saa. et äh, see on laiemapõhjalisem poliitika, mis on ennast tõestanud ja kriis on juhtinud meie tähelepanu sellele, et tõhusus ja tulemuslikkus on need aspektid, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ühtekuuluvuspoliitika järgmise programmi perioodi jooksul. ja sellega seoses mainin kolme punkti. Äh, stabiilne makromajanduslik keskkond, mis on oluline ühtekuuluvulis äh, investeeringute tulemuslikkuse tagamisel, makromajanduslik tingimuslikkus aga peab olema rakendatud ka tegelikkuses ja selles osas parlament ootab äh, selget õigeaegset informatsiooni ka nõukogult. meil on vaja ka piisavat paindlikkust piirkondade jaoks, mis arvestatakse piirkondliku eripäraga. haldusmenetluste lihtsustamine on aspekt, mis aitab vähendada veamäärasid ja suurendada eraldatud vahendite kasutust. Eh, ma olen rõhutanud ka tööhõive aspekti, eh, sest kriis on eh, tõsiselt räsinud tööjõuturgu. me peaksime keskenduma tööhõive suurendamisele ja tagama parema lõimumise tööturu ja ühiskonna vahel. Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid saab kasutada ainult tulemuslikult siis, kui meil on vajalikud institutsioonid, vajalikud infrastruktuuri elemendid ja seda toetab ka Euroopa mm, Regionaalarengu Fond. ma olen rõhutanud nende fondide tähtsust ja arvestades ka seda, et VKE-d on olulised töökohtade loojad. meil on vaja selliseid määrusi, haldusmenetlusi, mis hõlbustavad VKE-del vajalike rahaliste vahendite leidmise ning vähendavad haldusbürokraatiat. me peaksime toetama äh, ettevõtluse arendamist äh, selleks, et tugevdada ka VKE-de konkurentsivõimed. Äh, suurt muret tekitab ka see, et äh, tööpuudus noorte seas on suurem kui kakskümmend protsenti Euroopas, äh, mis on kaks korda suurem kui täiskasvanud elanikkonna tööpuuduse määrus ja tuleb nii kiiresti kui võimalik rakendada struktuurifondide vahendeid, et toetada tööhõive parandamist noorte jaoks me peaksime keskenduma ka sellistele kodanikerühmadele nagu puuetega inimesed äh, või näiteks äh, teised vähem kaitstud inimrühmad nagu romad. ma tahaksin mainida ka siin territoriaalset mõõdet, äh, millele seni ei ole piisavalt tähelepanu osutatud. tuleks tugevdada territoriaalset koostööd mis on paramat, paratamatu, kui me soovime parandada kodanike liikuvust tööjõuturgudel, turismi arengut ja nii edasi. ja nendes teemavaldkondades piiriülene koostöö on oluline, tuleb arvestada Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste tegevust ja me peame pöörama suuremat tähelepanu ka maaelupoliitikale ja ühtekuuluvuspoliitikale ning tugevdama seost nimetatud poliitikate vahel. seadusloome ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas peab põhinema laiapõhjalisele koordineerimisele ja parlament on välja töötanud ka oma ühisseisukohta. seoses kuuenda ühtekuuluvusaruandega avaneb meil võimalus uuendada ja tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat. ja seetõttu me peaksime silmas pidama ühist poliitikat, seisukohta, me peaksime arutama ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalset ja majanduslikku rolli, kaasnevaid väljakutseid ja meie kavasid ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse suurendamiseks. me peaksime arutama ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Äh, ma suhtun optimistiga meie ühistegevusse ja äh, mul oli väga hea kooskõla ka variraportööridega ja äh, ootan huviga teie arvamust selle raporti projekti kohta ja suur tänu tähelepanu eest uh,. Thank you uh.... suur tänu. ja variraportöör proua Presso, palun. Grazie, president. suur tänu, juhataja kõigepealt soovin õnnitleda kolleegi Tamas Deutschi, kes tutvustas meile suurepärast raporti, tegemist on raportiga millega, mida saab väga äh, edukalt ära kasutada just nimelt ühtekuuluvuspoliitika raku-, rakendamisel. tegime vastava resolutsiooni ka selle kohta, olen väga paljuski nõus sellega, mida ütles äh, härra Deutsch, mis puudutab just maksete hilinemisi, mis on väga suur probleem just nimelt meie piirkondade ja linnade jaoks ehk siis nende jaoks, kes ühtekuuluvuspoliitikat otseselt rakendavad. analüüsi teostus jäi veidi nõrgaks, kuna ajakava oli piiratud, et siin võiks veel vaadata, mis on eelmiste perioodide puudujäägid olnud, et et äh, selles mõttes on äh, raport rohkem suunatud äh, tulevikku. mul on mõned tähelepanekud raporti kohta, mida võiks silmas pidada võib-olla ka analüüsi teostamisel tulevikus. kõigepealt sooviksin öelda seda, et loomulikult avalikku kulutamist, avaliku sektori kulusid tuleb tõhustada. me räägime väga palju sellest, kuidas, millisel määral neid ressursse kulutada, aga kvaliteet jääb tihtipeale tahaplaanile. peame ikkagi vaatama, millised on tulemused, tulemused ka kvalitatiivses mõttes ennekõike paratamatult äh, sageli jääb see tegemata ja vaatame ainult kulude mahtusid nii et selles osas ei ole raport just kõige tugevam. aga üks küsimus, mis siit analüüsist, äh, nendest tabelitest, joonistest ja andmetest välja tuleb väga selgelt, on see, et on olnud väga tugev tendents selles suhtes, et ressursid, vahendid on keskendunud pealinna piirkondadesse, see tuleb väga selgelt välja. isegi nendes liikmesriikides, kus ressursid üleüldiselt on väiksemad. aga suures osas näeme, et ressursid koonduvad äh, pealinna piirkondadesse, mõningal juhul isegi sajaprotsendiliselt, maapiirkondades, väiksemates linnades on vahendid väga piiratud ja majanduskasv pidurdunud täielikult, nii et need erinevused on väga suured ka liikmesriikide sees. veel üks märkus, mis puudutab just seda mineviku aspekti, on see, et on esile kerkinud sellised protseduurid, menetlused, mis puudutab ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist et see raamatupidamine, aruandlus, see on väga ränk ja tihtipeale kõik see hilineb ja tekivad viivitused, ehk siis vahendite kasutamine, selles osas olen nõus raportööriga, siin peaks olema, eh, tuleks tõhustada vahendite kasutamist ja kogu seda protseduuri tugevalt lihtsustada ja siis loomulikult majanduskriis, finantskriis tõi väga selgelt välja selle, et jah, tõepoolest seitse aastat on pikk aeg ja kui me oleme teinud kavad enne kriisi ja siis peame nende plaanide kohaselt tegutsema kriisi ajal, siis tuleb kasutada nii-öelda erandeid ja erandlikke reegleid. ja kui majanduskasv jällegi hoogustub, siis peaksime ikkagi ette nägema seda, et sellised keskpika perspektiivi vaheetapid paika panema, millal kõik äh, programmid, plaanid üle vaadata, et vajadusel teha kohandusi, muudatusi vastavalt majanduslikule olukorrale ehk siis, kui me poole perioodi pealt saame teha nii-öelda vaheetappi kokkuvõtted, vahekokkuvõtted, siis äh, on ikkagi lootus suurem, et, äh, et kõik programmid ka realiseeruvad vastavalt plaanidele. aga nagu öeldud, äh, suures piires ma olen nõus sellega, mida kolleeg ütles, mida kolleeg ka välja tõi, et jah, tõepoolest väga oluline kui otsustatakse ka kasutada ja parlament on alati olnud sellel vastu, kaasata parlamendiga nendesse arut-, aruteludesse eh, fondide eh, kasutamise osas, kuidas olukorda parandada liikmesriikides, seda kindlasti tuleks teha ehkki parlamendi seisukohad on olnud teinekord äh, erinevad komisjoni nõukogu omadest. ühtekuuluvus äh, poliitika fondides, äh, siin me näeme ikkagi, et väga suur osa Euroopa Liidu rahadest just ühtekuuluvuspoliitika raames investeeritakse ja seetõttu peab see juhtimine olema ka ühine. me peame siin looma Äh, sünergia erinevate finantsvahendite ja instrumentide vahel. ja nagu ma juba varem ütlesin, liigume alati rohkem selles suunas, et kasutame inseneri finantsvahendeid ja teeme kõik selleks, et äh, need finantsvahendid oleksid ka atraktiivsemad nüüd, mis puudutab uusi programmide rahastusvahendeid, siis osad nendest on äh, viivitusega heaks kiidetud, sellepärast et äh, mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmine viibis, lükkus edasi veidi ja seetõttu on praegu meil olukord, mis võib piirkondadele kaasa tuua terve rea probleeme, sellepärast et eh, osad vahendid tuleb ära kasutada, mis olid ette nähtud kaheks aastaks, kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist, aga nüüd on jäänud aega ainult üks aasta nende kasutamiseks, on jäänud vaid mõned kuud selleks, et saada lõplik heakskiit ja ka kuue kuu jooksul tuleb ära kasutada kaheks aastaks ette nähtud vahendeid, see toob äh, Äh, kaasa terve rea probleeme. kaks aastat läksid regioonidele kaotsi, see ei olnud nende süü, seetõttu äh, loomulikult lükkub kogu protsess edasi ja regioonidel tekivad tõelised raskused vahendite kasutamisega. mulle tundub, et äh, ma ei kuulnud raportööri ettekandes sõnagi makropiirkondliku strateegia kohta tegemist on strateegiaga, mis on järjest rohkem seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja seetõttu ma arvan, et me peaksime ikkagi mõtlema selle peale, et järgmises raportis oleks sees ka analüüs, kuidas makroregioonide strateegiat rakendada koordineeritult, nii et ta oleks sidus ja seotud kõikide programmidega, mida me kasutada saame, sellepärast et Äh, ma arvan, et ka käesolevasse raportisse võiks lisada märkuse, et järgmises raportis tuuakse välja statistika info, mis on seotud äh, just makropiirkondliku strateegiaga ja poliitikaga, selleks et tõhustada vastavat poliitikat ja koordineerimist. aitäh! Uh, suur tänu, proua Presso! proua Tamašitš kui variraportöör, palun. Ovim putem bih htjela čestitati izvjestitelju gospodinu Dojču na odlično sastavljenom izvješću i koris... suur tänu, proua juhataja ja tänan ka raportööri härra Deutschi suurepärase dokumendi eest. mul on väga hea meel oli väga hea meel kuulda ka nende soovituste eest, mida ta tegi ühtekuuluvuspoliitikale kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, see periood on nüüd esimene pärast äh, suurt reformi, kus ühtekuuluvuspoliitika ühendati ülejäänud suure Euroopa Liidu poliitikaga ja on tehtud esimesed tõsised sammud selle tõhustamiseks selline nii-öelda integreeritud lähenemine, lõimitud lähenemine, nii et me saame ka sektoraalsetesse investeeringutesse lisandväärtust just nimelt piirkondlikust kontekstist vaadatuna. selle tulemusena saavad liikmesriigid, piirkonnad paremini hakkama ühiste probleemide ja väljakutsetega. loomulikult äh, tuleb oodata, kuidas see kõik toimima hakkab, kuidas see rakendub, aga igal juhul on meil paremad indikaatorid ja kui me oleme selle esimese perioodi nii-öelda edukalt läbinud, siis saame vaadata, mis on need asjad, millele rohkem keskenduda ja mida paremini teha. siin võiks olla võib-olla välja toodud ka need tulemused, mida me loodame saavutada piirkondades selle programmi perioodi jooksul. Need eesmärgid ja strateegiad võiksid olla täpsemalt võib-olla välja toodud, just see strateegia, millega eesmärke saavutada. Euroopa Investeerimisfond peaks siin olema abiks, taaskäivitada majandus, et luua uusi töökohti, eriti just noortele kvaliteetseid töökohti, nüüd siis ka partnerlus struktuurifondidega, investeerimisfondidega. selle tulemusena peaks piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused paremini kaasatama nendesse protsessidesse ja mis puutub strateegiliste investeeringute fondi, siis uued liikmesriigid, nagu ka minu kodumaa, peaksid tagama selle, et nad vastavad reformid ka tõesti ellu viivad, mis on eeltingimuseks. nii et need arenenumad, suuremate kogemustega liikmesriigid ei saa endale kogu seda raha, nii et see halduskoormus tuleb kindlasti vähendada, bürokraatiat tuleb vähendada. aitäh! Suur tänu, härra Van Miltenborg, palun. Ook ik wil, eh, het is niet eh, bijzonder origineel, maar ik wil ook eh, op mijn suur tänu, juhataja. soovin samuti omalt poolt õnnitleda raportööri suurepärase raporti eest. tegemist on tõesti väga põhjaliku raportiga. väga piiratud aja jooksul suutis raportöör välja tuua kõige olulisema info ja loomulikult tuleb juhtida tähelepanu sellele, et on meil suur probleem seoses maksete hilinemisega, teisest küljest on terve rida probleeme, millel ei ole lahendust leitud. aga mul on väga hea meel, et äh, raportöör tõi just välja selle maksete probleemi ja ka piiriülene koostöö, piiriäärsed äh, regioonid seal on terve rida probleeme, mis ei ole siiani lahendust leidnud. ja see toob kaasa ka majandusprobleeme, nagu ütles raportöör, aga siin on mul ka üks märkus, kriitiline märkus, võiks öelda. olles alustanud positiivse noodiga. Euroopa strateegiliste investeeringute fond, Junckeri kava, me oleme selles suhtes veidi kriitilised. sellepärast, et sellest oodatakse väga palju, aga tulemusi veel näha ei ole. ja selles osas on meil raporti suhtes veidi kriitiline suhtumine. nüüd raporti punkt neliteist näiteks siin mainitakse seda, et keskendutakse sellistele teemadele nagu investeeringud, jah, tõepoolest, see on väga hea strateegia, aga teisest küljest tuleb konstanteerida seda, et raportöör nõuab siin paindlikkust, jah, ühest küljest äh, on nii-öelda keskendumispunkt olemas, äh, jah, see on väga hea, osad teemad on välja toodud kui prioriteedid, aga teisest küljest on siin äh, piirkondadel, kui me räägime paindlikkusest äh, kriisiperioodis, jah, siin tuleb olla ettevaatlik. meil on äh, lairibaühenduse programm, mis on väga oluline, innovatsioonipoliitika, nendele teemadele tõesti keskendutakse aga me peame siiski silmas pidama ka seda, et oleksid tagatud põhiteenused vähem arenenud piirkondades. me ei saa ainult keskenduda öö, arenenud piirkondadele, et jah, paindlikkus küll, aga siin peab olema ettevaatlik. ja viimane märkus, see on võib-olla vähem tähtis. me rääkisime Euroopa tegevuskavast ja käesolevas raportis näiteks punkt kakskümmend viis, raportöör ütleb, et tuleb tugevdada väikeste ja keskmise suurusega linnasid ja ettepanek linnadest räägitakse ju linna tegevuskavas, et äh, mida me tahame teha siis linnapiirkondadega, milline on suhe linnade ja maapiirkondade vahel? nii et siin ma ei taha mingit semantilist diskussiooni alustada, aga me peaksime ikkagi, me ei peaks eristama suuri ja väikseid linnapiirkondi, vaid rääkima lihtsalt linnapiirkondadest. härra Obans, palun. También felicitar al reporter por su trabajo y someter a su suur tänu, juhataja, ka mina sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. mul on mõned kommentaarid omalt poolt. ja ootan pikisilmi meie koostööd selles valdkonnas. jah, raportööril on õigus, kui ta ütleb, et et territoriaalne mõõde ja koostöö, territoriaalne koostöö, sellele on liiga vähe tähelepanu pööratud ja piiriülene koostöö tegelikult seda raportis üldse ei ole. see on täiesti puudu. komisjon peab aru saama, et see on väga oluline ja ma saan aru, et osad liikmesriigid on, on selle vastu, et see siia sisse tuua, aga me peame sellest üle olema. Junckeri kava strateegiliste investeeringute fond ja miks see nii oluline on, on just nimelt sellepärast, et me anname endale aru, et vastasel juhul suureneb ebavõrdsus piirkondade liikmesriikide vahel, suurettevõtted tegutsevad nendes piirkondades, kus väiksemad ei saa tegutseda. ja kui me defitsiidi eelarve puudujääki sisse ei arvesta, siis paljud hääletaksid just nimelt Junckeri kava poolt ja mitte struktuurifondide kasutamise poolt, nii et see võiks pilti isegi kurvemaks muuta. nii et see makromajanduslik äh, mõõde, sellega tuleb arvestada, seda minu fraktsioonis väga palju arutatakse, mina sooviksin eraldada struktuurifondid Junckeri kavast, mitte sellisel kujul ei peaks see olema. me peame ikkagi arvestama makromajanduslike tingimustega, mis avaldab survet piirkondadele ja me praegu just vajame kõige rohkem territoriaalset ühtekuuluvust, seetõttu tuleb äh, rakendada partnerlusleppeid, koostööd. ja me ei tea ju praegu, kuidas see ühtekuuluvuspoliitika rakendub, aga igal juhul esimesest päevast peale peaks mõtlema piirkondlike ja kohalike omavalitsuste peale. liikmesriikide filter on see, mis takistab äh, sageli poliitika äh, tõhusust ja seetõttu ühtekuuluvuspoliitika ei ole sageli oma eesmärke saavutanud. lisaks veel keskkonnahoidlikkus, keskkonnasäästlikkus. loomulikult peab kogu aeg rõhutama jätkusuutlikkus, jätkusuutliku arengu äh, olulisust, kui me projekte välja valime. nii et ma arvan, et et äh, me peame igal juhul seda survet jätkuvalt äh, avaldama selleks, et äh, rõhutada, et Ühtekuuluvusfond on väga võimas relv ja et ta jätkuvalt seda ka oleks. garantiid noortele ja nii edasi, seda kõike tuleb teha, aitäh! suur tänu, proua Reike, palun. suur tänu, proua juhataja. mina tegelikult ei õnnitle raportööri, vaid tänan teda selle raporti projekti eest. siin on terve rida väga olulisi asju juba raportis sees, väga palju olulist on ka kolleegide poolt öeldud, aga jah, me peame ikkagi tagama selle, et meie prioriteedid saaksid siia kirja. mul on kaks märkust, esimese juba kolleegid ka tõid esile ehk et see keskkonnahoidlik majandus, seda tuleb rõhutada, investeerimisprioriteedid, mis on Euroopa Liidu tasandil heaks kiidetud, neid ei ole kõikides liikmesriikides rakendatud ja me leiame, et see ei ole õige tee, nii ei saa me luua äh, jätkusuutlikku Euroopat. nii et siin tuleks raportis võib-olla selgemalt välja tuua, et keskkonnahoidlik ja säästlik majandus on ühtekuuluvuspoliitika ühed olulised eesmärgid. teine märkus puudutab partnerluspõhimõtteid ja ma arvan, et seda ei ole ka piisavalt rõhutatud siin raportis, ühtekuuluvuspoliitika toimib ainult siis, kui kõik sidusgrupid kaasatakse piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. siis alles on investeeringutest kasu ja siis alles saavutame me need eesmärgid, mida me tahame, seda tuleks rohkem välja tuua. mis puudutab nüüd teksti ennast, paljud kolleegid ütlesid juba, et äh, strateegiliste investeeringute fondile viited äh, meie oleme selles, me peaksime selles osas olema kriitilisemad, ta on praegu väga positiivses valguses välja toodud. me peaksime ikkagi välja ütlema, et me nõuame seda, et koos ühtekuuluvuspoliitikaga me ei taha, et need kaks äh, oleksid üksteisele konkurendid, vaid neid tuleks mõlemaid otstarbekalt kasutada. jah olen nõus sellega, et paindlikkust tuleks võimaldada, küsimus on aga selles, et kas liikmesriigid tõesti arvestavad nende ambitsioonikate ja kaugeleulatuvate eesmärkidega, mis on Euroopa Liidus paika pandud. et jah, tõesti, liikmesriigid peavad ise olema ka sama ambitsioonikad, vastasel juhul ühtekuuluvuspoliitika oma eesmärke ei saavuta nüüd, mis puudutab rahaliste vahendite mittesihtotstarbelist kasutamist, siis siin tuleks ka selgelt välja öelda, et probleeme on korruptsiooniga mõningates piirkondades, mõningates liikmesriikides. me peame selle vastu võitlema, kui me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika tõesti toimiks. Te mainisite ka probleeme seoses noorte tööpuudusega Euroopa Liidus puudub samas selge viide noorte tööhõive algatusele. ma arvan, et me peaksime seda rohkem rõhutuma, rõhutama, et ühtekuuluvuspoliitika peab käima käsikäes noorte tööhõive algatusega selleks, et selle probleemi vastu võidelda noorte tööpuuduse vastu. ja mis puudutab haldusvõimekust, siis ma arvan, et äh, võimekuse suurendamine kohalike omavalitsuste seas on väga oluline, kui me tahame võidelda korruptsiooni vastu ja kui me tahame tõesti, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tõhus ja jätkusuutlik. ja tuleb keskenduda nii minevikule kui tulevikule, nagu kolleegid ka juba mainisid, uued mõõtmed ühtekuuluvuspoliitikaga tulemustele orienteeritus, see on tõepoolest väga oluline, aga kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, siis äh, eriti arvestades majanduskriisi, finantskriisi äh, kogemust, siis äh, ühtekuuluvuspoliitika on just üks neid vahendeid, mille puhul, mille abil me saame Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu majandust muuta vastupidavamaks ja tugevamaks aga sooviksin veel kord tänada raportööri tehtud töö eest ja ootan põnevusega huvitavat arutelu, aitäh! suur tänu, kolleeg Mato! suur tänu, olen täna asendusliige, kuna täisliige on teisel koosolekul praegu raportöörina ütlen kohe, millised on minu kaks äh, tähelepanekut, ilma et ma kordaks juba varem öeldud. esimene märkus puudutab lehekülge kuus, lõige viis raportis. siin äh, on juttu maksete hilinemisest äh, ühtekuuluvuspoliitikas, maksete hilinemine kakskümmend viis miljardit, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist Need kaks punkti on mõlemad väga olulised, aga minu meelest on siin kaks erinevat teemat ühte lõiku toodud, mis puudutab äh, kohalikke omavalitsusi, piirkondlikke omavalitsusi, siis äh, siin tuleks äh, jah, nemad peavad toimima te-, vastavalt komisjoni suunistele ja juhistele, aga peame ikkagi järgima seda, et viidaks ellu neid äh, projekte, mis äh, tõesti ka Euroopa Liidu arengule kasu toovad. nüüd lõige seitse, periood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, äh, pikaajaliste vahendite tõhusam kasutamine, siin tuleks ikkagi rõhuda rohkem kvaliteedile, programmide kvaliteetsusele, heaks kiita Äh, siin on äh, tegemist punktiga, mis puudutab ennekõike Itaaliat ja usun, et ka teisi liikmesriike, et ei tohiks äh, tagasi lükata projekte ajaliste piirangute tõttu, aitäh. aitäh. sellega on ka arutelu esimene ring lõpetatud, nüüd annan sõna härra Pango Lopesile, kes soovis sõna, palun. aitäh teen väga lühidalt. mina sooviksin õnnitleda härra raportööri, aga mul oleks veel üks väike mure ja kindlasti ma koostan selle kohta ka muudatusettepanekud, see puudutab siis makrokonditsionaalsust ja me oleme seda ka eelmisel, eelmise ametiperioodi jooksul väga põhjalikult arutanud ja me rääkisime ka Euroopa Parlamendi rollist ja ka proua Presso juba mainis seda küsimust. ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline investeerimispoliitika Euroopa Liidu tasandil, peab seda ka jätkuvalt olema. ja sellega seoses ma sooviksin öelda, et, et on tekkinud teatav mure selles osas, mis äh, on seotud tõhususega, sellepärast et et äh, üksikute liikmesriikide majandusliku äh, tegevuse tõttu ähm, võidakse mõjutada ka seda ähm, ähm, makrotingimuslikkust, sellepärast et äh, kui me soovime saavutada tule, tulemusi, siis me peame ka konkreetse tee valima ja me ei tohiks siin seda kuidagi lahjendada või teiste poliitikate kaudu seda kuidagi õõnestada oluline on see, et programme rakendataks nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil ja sellega seoses sooviksin viidata, et sellele tingimuslikkus, tingimuslikkuse tulemuseks on kogu olukorra nõrgestamine. äärmiselt oluline on see, et just väga suurtes võlgades olevad piirkonnad ikkagi saavad ka tulevikus investeeringuid, et siin tuleb loomulikult olukorda parandada ja seda saab äh, lahendada ainult selliselt. ja ma leian, et punktid viisteist ja kuusteist ka räägivad äh, sellest samast teemast ja mina teeksin ühe muudatusettepaneku selle kohta, ja loomulikult äh, me peame rääkima seda me peame arutama seda teemat veel kord, mis puudutab siis makrotingimuslikkust. aitäh! mul on veel kuus kolleegi, kes soovivad sõna võtta, ütleb proua esimees. ja ma sooviksin kõnelejate nimekirjaga sulgeda nende kuue äh, sõnasoovijaga ja härra Omar Šee ja härra Potšak saavad veel ka sõna, nii et meil on nüüd kaheksa äh, sõnasoovijat ja siis, kui arutelu on lõppenud, on meil võimalus ära kuulata ka regionaalide komitee ja Euroopa Komisjoni esindajate arvamused. järgmisena saab sõna härra Žulaak. quelques mots, Madame. D'abord, euh, mes collègues ont dit qu'il fallait ni féliciter ni remercier le, le rapporteur mikrofon palun kõnelejale. siin juba öeldi, et raportööri ei peaks ei õnnitlema ega tänama, aga mina leian, et see on ikkagi oluline, et me ka oma tänusõnu väljendame, sellepärast et äh, see on oluline, et me seda raportit ka äh, veel edasi töötame, selle raportiga edasi töötame, siin on mõningaid punkte, mida tuleks rõhutada ja need võiksid olla ka suunanäitajateks edasise tööde jaoks. näiteks, mis puudutab lihtsustamist. härra Deutsch on maininud ka seda teemat oma raportis ja on rääkinud ka administratsiooni koormuse vähendamist, mis on seotud ka finantseerimisvõimalustega, nii et see on äärmiselt oluline punkt ja eelkõige just kohalikele omavalitsustele ja ma sooviksin veel kord sellele viidata nüüd teine punkt, siin ma võin eelkõnelejaid toetada, see puudutab äh, siis ähm, programmidega seotud viivitusi ja nende rakendamisega seotud viivitusi, nii et see on teema, millega me peame ka tulevikus tegelema. nüüd, mis puudutab täiendavust, ähm, vastastikust täiendamist Junckeri plaaniga siin me peame tagama selle, et äh, selline üksteisega, äh, üksteist täiendav mõju oleks olemas nii programmidel kui ka siis Junckeri kaval, edasi. linnad. meie komisjon peab tähelepanu suunama eelkõige just äh, Euroopa tasandi suurtele metropolidele, see on õige, aga me peame ka keskmise ja väikese suurusega linnadele äh, tähelepanu pöörame eelkõige just regionaalarengu fondide kontekstis, see on väga oluline. siin on, ähm, raportis on välja toodud veel mõningaid teemasid, mida me peaksime oma äh, komisjonis äh, veel edasi arutama, äh, mis puudutab siis regionaalpoliitika ähm, tõhusust näiteks, et milline on selle mõju ka vahetult kodanikele. aitäh! ja nüüd äh, kolleeg Pius, palun. Merci, madame la présidente. Ce rapport euh, appelle pour moi. aitäh, ütleb härra Pius. paar kommentaari selle raporti kohta. eelkõige, mis puudutab Euroopa äh, fondide kvaliteeti. selles osas on erinevaid ähm, arusaamu. näiteks minu kolleegid ütlesid ähm, programmide rakenduse, rakendamise päeval, et et suurem osa osalejaid olid pigem negatiivsed selles osas, mis puudutas Euroopa osalust erinevates programmides, see oli väga keeruliselt korraldatud, paljud osalised ei saanud aru ka mõistetest, mis on ähm, ära toodud Euroopa poliitika kavades, see on kõik väga keeruliseks muudetud ja see tähendab, et paljud investeerimisprogramme paljusid programme isegi valitud välja, näiteks mis puudutab kultuuri, spordiprogramme ja projekte. Need peaksid ju tegelikult olema prioriteetse tähtsusega programmid, aga need isegi ei kajastu kuskil, nii et need on kaks teemat, mis, millega tuleks arvestada vastavas teljes, eriti kui tegu on territoriaalsete küsimustega. nüüd, mis puudutab seda regionaalpoliitika keskendumist, siis see muudabki keeruliseks jõuda selle, nende rakendusprogrammide teljele eriti kui tegu on konkreetsete mm, programmilepingutega, siis äh, need ei saa kahjuks äh, piisavat rahastust. ja me peame tagama selle, et fonde mm, ähm, korralikult hästi kasutatakse, aga samas me näeme, et just väiksemaid osalejaid, äh, kellel ei ole suuri rahalisi vahendeid, et neid kõige rohkem mm, nii-öelda karistatakse et nendel väiksematel osalejatel, kellel ei ole piisavat võimekust äh, oma projektide väljatöötamiseks, äh, nemad saavad tavaliselt just karistada, just oma väiksuse tõttu, aga see, sellise lähenemisega me ei saa ju piirkondlikke erinevusi kõrvaldada. oluline on see, et Euroopa fondid äh, tulevikus arvestaksid rohkem ka selle punktiga, sellepärast et me näeme, et paljud piirkonnad isegi ei suuda selliste nõudmistega hakkama saada. ja nüüd, mis puudutab hilinenud makseid. ma arvan, et siinkohal me peame arvestama sellega, et just väiksemad liidud, ühendused ei oma selliseid rahalisi vahendeid, piisavalt rahalisi vahendeid ja ka samas neid puudutab see küsimus kõige rohkem näiteks, näiteks kolmkümmend kaheksa protsenti viimase programmeerimisperioodi jooksul oli just, oli just neid väiksemaid äh, taotlejaid kelle olukord halvenes eelmise programmeerimisaja jooksul ja avaliku erasektori partnerlused on viinud selleni, et Euroopa vahendite osas ähm, arvamused on muutunud negatiivseks, sellepärast et olukord on väga ebausaldusväärne, maksed äh, laekuvad hilinemisega ja see on kogu mainet halvendanud, aitäh! ja nüüd äh, härra Pogovitš. Äh, <clears throat> aitäh! mina omalt poolt äh, õnnitlen äh, härra raportööri selle suurepäraselt ettevalmistatud äh, raporti eest. see raport koostati vägagi, vägagi erilisel ajaperioodil Eh, sellepärast, et ehm, meil lõppes just aasta kaks tuhat kolmteist ja, ja see arvestab siin ka juba järgmise finantseerimisperioodiga, mis eh, kul-, kestab kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. siin on ehm, üritatud leida vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks mis puudutab hilinen-, hilinenud makseid, ma olen nõus sellega, me peame selle probleemi lahendama kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodil eh, siis tekkinud probleemid tuleb lahendada. mis mulle väga meeldib eh, siin raportis on see, et siin on viidatud ka liikmesriikide eh, tegevusele, mina tean paari näidet, et paaris liikmesriigis on väga suuri probleeme tekkinud ehm, just sellega, et äh, aastate kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist vahendid on juba ära kulutatud ja seetõttu me peaksime siin raportis välja tooma ka oma ootused komisjonile, et komisjon arvestaks nende probleemidega ja tagaks selle, et äh, et äh, konkreetsetes liikmesriikides siiski vahendid ähm, ära kasutatakse, ma usun, et komisjon saab samuti panustada selle probleemi lahendamisse sellepärast et äh, nii parlamendi, komisjoni kui ka liikmesriikide jaoks on ju positiivsem see, kui vahendeid ka tulemuslikult kasutatakse, oluline on ka ähm, mõjuhinnang, äh, järelaruanded, siis meil on ka mingi pidepunkt olemas äh, tulevikutegevuste jaoks. ja komisjoni on külastanud ka liikmesriike koha peal ning samas on tuvastatud, et ähm, need visiidid on küll väga positiivsed olnud, aga samas nende visiitide käigus ei ole mingeid puudujääke leitud. ja seetõttu komisjon peab tõesti viitama ka probleemidele, kui neid liikmesriikides esineb. mul on väga hea meel, et siin raportis käsitletakse ka uut rahastamisperioodi, mina leian, et siin on et see on vägagi ambitsioonikas lähenemisviis, mis siin on valitud, ka Euroopa Komisjon ähm, uus, uues koosseisus on valinud vägagi ambitsioonika lähenemisviisi uue programmeerimisperioodi jaoks, uue finantseerimisperioodi jaoks ja ka Euroopa Keskpank on teinud koos komisjoniga vägagi sellise agressiivse ettepaneku ja väga hea on, et investeerimispank ähm, uusi vahendeid äh, on pakkunud ja siin tuleb arvestada loomulikult ka Junckeri kavaga, nii et ähm, siinkohal tuleb vaadata ka neid küsimusi, mida me tulevikus peame arutama ja me peame ka vaatama, kuidas me saame äh, tagada täiendava mõju äh, regionaalpoliitikal ja ka ühtekuuluvuspoliitikal ja Junckeri kaval sest seni me oleme näinud, investeeringuid tuleks avalikus sektoris suurendada ja me peame äh, väga tähelepanelikult seda küsimust arutama, vaatama ka oma äh, lähenemist Junckeri kavale, peame vaatama ka äh, täpsemalt uut rahastamisperioodi, mida selle perioodi jooksul soovitakse saavutada ning me peame tagama sünergia efekti erinevate programmide vahel peame tagama ka selle, et me peame arvestama ka sellega, et uutes liikmesriikides ei ole alati piisavalt kogemusi ja see võib ka omalt poolt tekitada probleeme. ja need liikmesriigid, kes alles viimastel aastatel on liitunud Euroopa Liiduga, siis nendes liikmesriikides on just ühtekuuluvuspoliitika parimaks parimaks äh, näiteks Euroopa Liidu positiivsuse kohta, sellepärast et äh, tänu ühtekuuluvuspoliitikale me oleme väga paljude oluliste probleemidega suutnud koha peal tegeleda ja oluline on see, et äh, ühtekuuluvuspoliitika nüüd uue filosoofiaga neid positiivseid samme jätkaks. aitäh ja nüüd härra Van Nistelrooy. aitäh, aitäh, proua esinaine ka minu poolt paar märkust. see on suurepärane raport. see annab meile ka võimaluse tegeleda küsimusega, et kas me peaks rohkem rõhutama mõningaid küsimusi, näiteks mis puudutab ähm, keskpikka perspektiivi aruannet, ma ei tea, kuidas me seda teha saame, aga ma arvan, et siiski mõningaid olulisi punkte tuleks ka paberile panna, nende paindlikkus paindlikkus on tähtis, aga teisalt äh, me peame ka konkreetsetele teemadele keskenduma, näiteks mis puudutab äh, teadmusi, IKT lahendused, äh, majandus, need on kõige olulisemad küsimused, millele me peame keskenduma. ja see olukord ei peaks ka muutuma ja seetõttu mõne eelkõneleja seisukohad äh, natukene üllatasid mind, näiteks kolleeg Priori ütles, et tegelikult me peaksime kõikidele saama midagi anda, et ükskõik, kas tegu on siis golfiväljaku äh, rahastamisega või, või mis iganes, ei, see ei ole Euroopa eesmärk, oluline ikkagi see, et me kõige olulisemad projektid saaksime välja valida. ja me peaksime ka noori rohkem lõimima tööturule, et oluline ei ole see, et me lihtsalt raha siin äh, terves Euroopas laiali jagame, sellepärast et sellisel juhul tekib küsimus, et et mis Euroopa on ja hea küll, Euroopa teeb siis inimesed õnnelikuks. oluline on see, et arengud kulgeksid õiges suunas ja me peaksime ka seda teed jätkama, paindlikkus, jah, ma toetan seda. aga ähm, meil peaks olema ka konkreetne rütm oma tegevuse kontrollimiseks, näiteks et kahe aasta tagant äh, selle seitsmeaastase perioodi jooksul vaadatakse läbi, kas on vaja midagi põhja, põhimõtteliselt muuta või mitte. uus komisjon on äh, valinud uue lähenemistee, nemad soovivad äh, paremat õigusloomet tagada ja siit me võimegi lähtuda me peaksime tõesti üritama asju parandada ja siin me peaksime tõesti välja tooma vähe aruande, ütlema, et parlament soovib asju parandada, parlament jääb oma rolli juurde ja ka proua Pressa juba mainis sedasama küsimust. nüüd teine element, mida ma ei näe siin kajastuvat ja ka kuuendas ühtekuuluvusaruandes, see puudutab erinevate fondide vahelist sünergiat selleks meil ju ka on see üldine reguleerimine, et me peame ka vaatama, mida me teeme maapiirkondadega, energiaküsimustega, samuti Horisont kaks tuhat kahekümnega. Need on ju kõik konkreetsed fondid ja me peame arvestama ka sellega, et umbes kolmkümmend protsenti rahadest, see tuleb siin raportist välja, antakse välja äh, teadmiste Äh, taristute jaoks. ja siin ma näen ka konkreetseid sünergiavõimalusi. sellele, äh, sellega liituvad ka konkreetsed instrumendid, mis me oleme välja töötanud erinevate programmide all ja need annavad uusi võimalusi piirkondades, kes on juba edasi arenenud, nii et me võiksime siis need siduda teiste piirkondade ja programmidega, mis on spetsialiseerunud konkreetsele küsimusele, nii et see on oluline Euroopa rahade jagamisel. oluline on just nende seoste loomine. et lähenemispiirkondade vahendid tagaksid ka VKE-de ehm, arenemise, seda aspekti ma ei näe siin kajastuvat eriti tugevalt. ja mis puudutab seda territoriaalset ehm, tegevuskava, siis ehm, mõned kuud tagasi toimus meil kuulamine selle teema osas ja me kuulsime seal, et komisjon, komisjonil küll on olemas territoriaalne tegevuskava, meil on olemas ka omaalgatuslik raport ole selle kohta, ja see teema leiab kajastamist ka Lissaboni agendas. see on seotud ka sotsiaal-, majandusliku arenguga ja selles osas on see raport natukene nõrk. raportis on kirjas, et kaks tuhat viisteist peaks aset leidma hindamine ja loomulikult selle jaoks on ka piisavalt põhjust, et selline hindamine läbi viia et võib-olla parlament ja komisjon peaksid äh, ka omaalgatusliku raporti koostama kaks tuhat viisteist aasta lõpus. et kui Euroopa Komisjon viib läbi oma hindamise, siis ka meie viime läbi selle äh, hindamise, sellepärast et territoriaalses tegevuskavas ju kajastub äh, ka linnade seisukoht. et need, need põhipiirkonnad, suurlinnad, väiksemad linnad need peaksid kaasama oma tegevusse ka ümbritsevad piirkonnad. me peame võib-olla ette nägema selle nihke, et me nägime kuulamise ajal, et vägagi paljud on rahulolematud territoriaalse tegevuskavaga, räägitakse küll territoriaalsest koostööst, aga samas ma ei tea, kui kaugele me oleme jõudnud selle Interregi ähm, programmiga ja kui me vaatame eelnevaid ühtekuuluvusaruandeid, siis jääb äh, mulje, et Euroopa Komisjonist on keegi töötajatest lahkunud ja seetõttu kogu seda peatüki enam ei käsitletagi. ja see on seotud ka Junckeri tegevuskavaga. aga niisiis, need on need paar märkust, äh, mida Toomas Deutsche raportis võiks veel tugevamini äh, rõhutada. aitäh ja nüüd proua Maletti! Like thank... aitäh, proua esinaine, mina sooviksin õnnitleda meie kolleegi härra Tamas selle väga hästi ettevalmistatud aru, raporti eest ja see raport on meie jaoks äärmiselt osuline, oluline, aga meie komisjoni jaoks on see väga oluline. mina sooviksin rõhutada kahte punkti. esiteks, see puudutab meie jõupingutusi äh, ühtekuuluvuspoliitika arendamiseks, mis on seotud ka investeerimispoliitikaga ja teine puudutab äh, siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, viivitusi rakenduse valdkonnas ja siinkohal me peaksime rõhutama seda, et meil peaks olema rohkem projekte, mille eesmärgiks on struktuurreformide läbiviimine ja siis ka äh, fiskaalkonsolideerimine. ja meie rolliks oleks ka äh, edendada äh, sellist seisukohta oma liikmesriikides, sellepärast meil on nüüd uus Äh, strateegiliste investeeringute fond, äh, uued kavad ja komisjon ütleb, et äh, kolm olulisemat sammast selles kavas ongi seotud selle konkreetse fondiga. ja et siinkohal on olulised ka struktuurreformid, et, et teise sambana ja kolmas äh, sammas on äh, hästi struktureeritud, äh, hästi läbimõeldud projektid, mis on kooskõlas ka arengu, liikmesriikide arengukavadega. ja sellele me peame ka rõhuma, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja, ja räägime oma Euroopa Liidu eelarvefondide kasutamist, nii me peaksime seda harmoneerima, ühtlustama ka äh, komisjoni uute jõupingutustega ja ühtekuuluvuspoliitikaga. nii et me peaksime kõiki neid aspekte harmoneerima omavahel ja kooskõlastama. nüüd, mis puudutab rakenduse poolt, siis siinkohal ma sooviksin teie tähelepanu juhtida tõsiasjale, et praegu meil on rohkem kui kaheksakümmend protsenti vastu võetud rakendusprogramme, aga samal ajal me oleme finantsperspektiivi teises aastas ja endiselt on väga palju tööd veel liikmesriikides vaja ära teha eh, seoses eksante tingimuslikkusega. nii et väga palju strateegilisi dokumente ja muud sarnast on vaja liikmesriikides endiselt veel ette valmistada ning nad peavad ka äh, kontrolli ja eh, juhtimisstruktuurid eh, üles ehitama aastaks kaks tuhat kakskümmend ning praegu me oleme selle perspektiivi, finantsperspektiivi eh, teise, teise aastani jõudnud, nii et rakenduse pool on sattunud ohtu. meil on küll see N pluss üks eeskiri, mitte N pluss kolm enam, nii et meil on nüüd N pluss kaks isegi vähem Ähm, reegel ja me peame vaatama, milliseid meetmeid tuleb võtta selleks, et toetada rakenduse poolt, selleks, et, et ei kaotataks ähm, neid ähm, võetud kohustusi aastast kaks tuhat seitseteist. aitäh ja nüüd järgmisena saab sõna äh, esinaine, mina ja ma räägin bulgaaria keeles sest ma sooviksin siis kommenteerida seda raportit. kõigepealt soovin tänada raportööri suurepäraselt tehtud töö eest ja tema väga pädeva suhtumise eest sellesse teemasse ja seisukohtade esitamisest raportis nagu kolleegide kommentaaridest järeldub enamus raportööri poolt esitatud mõtetest eh, langeb kokku meie arvamusega kuuenda ühtekuuluvusaruande kohta. ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et ta juhib tähelepanu eh, ühtekuuluvuspoliitika rakendamisele kriisi ajal ja selle poliitika mõjule, mis aitas leevendada eh, kriisi Äh, mõjusid mitmetes riikides. kuues ühtekuuluvusaruanne näitab, et mõningate liikmesriikide jaoks äh, ühtekuuluvuspoliitika investeeringud moodustavad rohkem kui kuuskümmend protsenti kogu investeeringutest. oluline on rõhutada seda, et ühtekuuluvuspoliitika äh, rakendus väga olulisel ajahetkel, selleks kui oli vaja säilitada majanduse stabiilsus ja investeeringute tase Liidus. ma toetan raportööri poolt välja pakutud lähenemist, äh, mille eesmärk on tagada selle poliitika ja teiste Euroopa Liidu poliitikate vaheline sünergia ja täiendavus. oluline on rõhuda sünergiale ja täiendavatusele ja mitte keskenduda ainult Junckeri kavale strateegiliste investeeringutel, vaid rääkida ka sellest, et see poliitika peaks täiendama kõiki teisi liidu poliitikaid, sest lõppkokkuvõttes kõik need poliitikad toimivad ju Euroopa Liidu territooriumil, seega nende mõju võib kordistada, aga kui eesmärgid ei ole koordineeritud ja kui eesmärgid üksteist ei täienda, võib see mõju olla väiksem ja seetõttu on väga oluline, et raportis rõhutatakse, kui oluline on pingevaba keskkond ning rõhutatakse ka ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalsed mõõded. kuna ühtekuuluvuspoliitika toimib liidu territooriumil koos, käsikäes teiste poliitikatega ja see territoriaalne mõõde annab ülevaate, milline on see konkreetne liidu territoorium, kus ta toimub ja seetõttu ma toetan sellist lähenemist, äh, mis äh, soovitab kasutada äh, konkreetseid mõõdet konkreetsete eesmärkide puhul Euroopa Liidu territooriumil. oluline on rõhutada ka keskmise suurusega linnade strateegilist tähtsust ja mitte keskenduda ainult suurlinnadele. kui ähm, me vaatame Epsoni viimast uuringut, kus on esitatud äh, liidu territooriumi tulevikustsenaarium aastani kaks tuhat viiskümmend, siis sellest nähtub, et keskmise suurusega linnade roll hakkab kasvama ja see on ka oluline ka seoses ühtekuuluvusaruandega rõhutada nende keskuste arengut. loomulikult rahalised vahendid omandavad üha suurema tähtsuse ja samuti oluline nende rõhutamine ka meie raportis seoses ühtekuuluvuspoliitikaga Äh, see aitab paremini koordineerida seda poliitikat Junckeri kavaga ja teiste poliitikatega. ja nüüd ma annan sõna oma kolleegidele, järgmisena saab sõna härra Boltšak. Äh, tänan, proua esinaine. Ten z této zprávy, jinak samozřejmě chci poděkovat panu zpravodaji, protože kterým byl pověřen suur tänu, proua esinaine, kõigepealt soovin tänada ja õnnitleda raportööri, sellepärast et tal oli väga äh, ambitsioonikas ülesanne, väga palju ülesandeid ja töö on tehtud väga kvaliteetselt, nagu ütles ka variraportöör. kui muudatused sisse viia, siis on raport veelgi parem. alustuseks sooviksin öelda seda, et jah, loomulikult põhiprobleem on maksete hilinemine ja seda ütles ka raportöör ise, sellest on väga palju räägitud ja ma siin väga pikalt pidama ei jää. tahaksin rõhutada ainult seda, Äh, probleemi seoses tööhõivega või pigem isegi tööpuudusega. raportöör keskendub just nimelt noorte tööpuudusele oma raportis. see ei ole ainult majandus- ja sotsiaalprobleem, see on ka julgeolekuprobleem, väga tugevalt seotud julgeoleku küsimustega. noorte tööpuudus on väga viljakas pinnas just nimelt ekstremismi kasvuks ja see võib kaasa tuua ka selliseid nähtusi nagu terrorism, mida me praegu kõikjal enda ümber näeme. kui meenutada Pariisi, Kopenhaageni sündmusi ja muud hiljutisi sündmusi. ja kui me vaatame noorte tööpuuduse statistikat, eriti just suuremates riskipiirkondades, siis jah, loomulikult äh, siia raportisse ei saa võib-olla äh, raportöör ei saa võib-olla kõike seda sisse viia, aga komisjon võib-olla saab selle teemaga detailsemalt tegeleda ja sobival hetkel ka seda statistikat siia sisse tuua. jah, tuleb äh, võib-olla rohkem lahti seletada, mis see ühtekuuluvuse mõiste on. teine tähelepanek raportis öeldakse, et investeeringud on liikunud nüüd taristute toetamiselt VKE-de toetamisele, innovatiivsemad sotsiaaltööhõivepoliitikad ja innovatiivsemad, äh, innovatiivsem poliitika. ja nagu ütles äh, lugupeetud kolleeg härra Van Nistelrooy, et siin tuleks saavutada suurem sünergia ja tõepoolest isegi kui me räägime innovatsioonist, VKE-de toetamisest ja muudest poliitikatest, siis sünergia on väga olulisel kohal. ja see võib kaasa tuua ka investeeringud taristusse. ehk siis äh, me peame ikkagi vaatama, et kõike seda tehtaks kooskõlas erinevate äh, valdkondade, et see oleks kooskõla erinevate valdkondade vahel ja viimane märkus, lugupeetud kolleeg Deutsche raporti osas, Äh, järelevalve ja parlamendi roll vastavalt artiklile kakskümmend kolm, mida tuleks äh, rakendada. ja siin tahaksin rõhutada seda, et need reeglid, need määrused peavad olema väga selged, sellepärast et see võimalus, mis äh, komisjonil on, on väga, see on väga tugev relv nii-öelda kui me mõtleme liikmesriikide raportite poole, siis eh, jah, see on eh, ka komisjonil eh, väga võimas relv kasutada. ja sellega tegeleb just raportöör Lopes, kellega ma teen koostööd variraportöörina Rahvaparteis. nii et jah, tuleks võib-olla rääkida läbipaistvusest, sellest, et reeglid, määrused peavad olema täpsed ja selged vastavalt artikli kakskümmend kolm, aitäh. ja nüüd annan sõna härra Omar Šeele, palun. Euh, ah, lugupeetud esinejana, suur tänu. ka mina soovin avaldada tänu raportöörile selle märkimisväärse töö eest, mis on seni tehtud nii olukorra analüüsimisel kui ka tulevikuperspektiivide arvestamisel, eriti keskendume selle perioodile pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma ei hakka üle kordama seda, mis on juba seni öeldud, kuid ma tahaksin tõstatada paar aspekti. kõigepealt äh, kommenteeriksin Junckeri kava. Äh, seda on juba mõned kolleegid maininud. loomulikult me toetame seda kava. Äh, kuid sellegipoolest eksisteerib äh, märkimisväärne oht, kui see kava äh, areneb nii, nagu seda on äh, kavandatud, jõuab kolme miljardi euroni, hakkab destabiliseerima kõike seda, mida me oleme üritanud üles ehitada. ka meie ühtekuuluvust ja võib veelgi süvendada piirkondade vahelisi erinevusi sest kolmsada miljardit on laias laastus sama suur kui eelarve, mis meil on regionaalpoliitika jaoks ja laias laastus ka sama suur eelarve, nagu on ette nähtud meie ühisele põllumajanduspoliitikale. seega on minul tekkinud kahtlus, et kas me suudame saavutada selle kolmesaja miljardi tasandi aga teoreetiliselt rääkides, kui piirkondadesse investeeritakse ligi kolmsada miljardit, avanevad väga suured võimalused, kuid sellega kaasnevad ka ohud. Äh, riskid, et see hakkab õõnestama seda, mida me oleme soovinud saavutada ühtekuuluvuspoliitikas ja sel põhjusel hetkel Euroopa Parlament analüüsib äh, Junckeri kava, see äh, õigusloomeline menetlus on alles alanud, äh, komisjon on teinud mitmeid ettepanekuid, me teame, et asjad liiguvad väga kiiresti ja me teame, et asepresident Katainen praegu teeb tihedat koostööd liikmesriikidega ettepanekute koostamiseks me oma poolt peame tagama aga selle, et meid kaasatakse praktilisse tegevusse. võib-olla selle küsimuse juurde tuleme tagasi hiljem koordinaatorite koosolekul, sest ka meie peaksime olema kaasatud poliitikate koordineerimisprotsessi ning tegema koostööd regioonide komiteega, et Euroopa Komisjoni asepresident Katainen keskenduksid ka regionaalpoliitika eesmärkidele. see on äärmiselt oluline, eriti äh, pidades silmas äh, kaks tuhat kakskümmend järgseid eesmärke, me peaksime juba nendega hakkama tegelema ja seetõttu ma igati toetan raporti viiendal leheküljel punkti B. eelmise ametiaja jooksul me pidevalt keskendusime sellele, et valitseb oht, et regionaalpoliitikat ei hakata käsitlema kui vahendit, mis äh, toetaks strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend. et äh, ei keskenduta enam solidaarsusele, nagu proua Bresso ütles sest regionaalpoliitika on põhiline solidaarsuse eh, tagaja Euroopa Liidus ja regioonide komitee tahaks ka sellele keskenduda. sünergia, mitmed sõnavõtjad on seda maininud kui äärmiselt olulist aspekti ja ma toetan seda, mida siis meie esinaine ja meie kolleeg eh, Lambert van Nistelrooy. Eh, kuid meil on vaja konkreetset rõhuasetust Äh, kui ma kohtun oma valijatega äh, Prantsusmaa valimisringkondades, siis nad on teadlikud ühtekuuluvusfondidest, äh, kuid vähem teadlikud teistest fondidest, näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend fondist ja ka teistest fondist, mis äh, Äh, on kasutusel ühise põllumajanduspoliitika raames, eh, mida võiks kasutada meie põllumajanduspoliitika ja teadusuuringute edendamiseks. Need sisaldavad märkimisväärseid vahendeid, kuid piirkondlikud omavalitsused ei ole alati teadlikud nendest vahenditest ja programmidest. seega me peaksime suurendama teadlikkust nimetatud programmidest ja sellega peaks tegelema nii komisjon kui ka liikmesriigid, eh, et piirkonnad oleksid teadlikumad nendest võimalustest. ja veel üks küsimus, mille juurde me tuleme tagasi, kui me räägime linnalise arengu tegevuskavast, kuid me enam ei saa teha suuri üldistusi, sest linnade vahel on märkimisväärseid erinevusi linnade ja maapiirkondade vahel ja linnastute äh, probleemid on hoopis teistsugused võrreldes keskmise suurusega linnadega ja seetõttu võib tekkida olukord, kus mingis piirkonnas asuvad linnad on küll Euroopa südames, kuid asuvad kaugel nendest piirkondadest, mida arendatakse, sest keskendutakse suurlinnade ja linnastute arengule ja ma usun, et me hakkame seda küsimust arutama siis, kui me tuleme linnalise arengu teema juurde, kuid ma tahtsin seda siiski mainida. ja lõpetuseks maksete kohta nagu on juba väidetud, eh, seda probleemi ei ole suudetud jätkusuutlikult lahendada ja on oht, et aastal kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist seisame silmitsi olukorraga, eh, mida saab olema väga raske lahendada, ja me peaksime sellega juba varakult tegelema ja võib-olla arutama seda ka eelarvekomisjoniga, et leida vajalikud lahendused. ja nüüd ma annan sõna härra Albert Borgile lühikeseks sõnavõtuks regioonide komitee nimel. ta on regioonide komitee endine president ja Birminghami volikogu esimees, inimene, kellel on palju kogemusi ja kes tutvustab nüüd regioonide komitee seisukohti. tänan, esinejana raportöör, kolleegid, tänan teid selle võimaluse eest äh, esitada omapoolsed kommentaarid täna hommikul äh, ühtekuuluvuspoliitika kuuenda aruande kohta. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on üks nendest samastest, millele me oleme üles ehitanud Euroopa Liidu. see on poliitika, mis on oluline Euroopa eelarve jaoks ja veelgi enam, eh, see on poliitika, mis on Euroopale vajalik selleks, et jätkata majanduskasvu teel. majanduskriis, mille me oleme läbi elanud, näitas, kui olulised on Euroopa vahendid piirkondades investeeringute taseme säilitamiseks. me peaksime ära kasutama selle hetke ja kaitsma tugevamat ühtekorralduspoliitikat Euroopa Liidu jaoks kommenteerides mitmeid punkte, mida täna on sõnavõttudes tõstetatud seoses Junckeri investeeringukavaga. liikmesriikide, piirkondade ja nende linnade väljakutsed suurenevad veelgi järgmistel aastatel regioonide komitee põhilised soovitused oma arvamuses kuuenda ühtekuuluvusaruande kohta sisaldavad ka mitmeid analüüse eh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. me ütleme, et me soovime eh, rahaliselt tugevamat ühtekuuluvuspoliitika, mis paremini kasutab ära Euroopa rahalisi vahendeid. me soovime sellist poliitikat, mis on suunatud kõikidele äh, Äh, valitsustele Brüsselist kuni väiksemate kohalike omavalitsusena. see poliitika peaks kaasa aitama nende omavalitsuste kaasajastamisele ja võimaldaks avalikul sektoril paremini reageerida sellele, et erasektor muutuks teguriks arengus ja mitte takistada. me soovime sellist poliitikat, mis paremini teavitab kodanikke äh, võimalustest ja saavutatavatest tulevastest. me soovime sellist poliitikat, mis süvendab poliitilist debatti Äh, nende ülesannete osas, mis on delegeeritud ühtekuuluvuspoliitikale. ja sellega seoses äh, tahan igati toetada suurepärast koostööd Euroopa Parlamendi ja regioonide komitee vahel, mis äh, esindab suurepäraselt institutsioonide vahelist koostööd, mis on hädavajalik ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks ja monitooringuks piirkondades ma tahaksin tänada raportööri Toomas Deutschi suurepärase töö puhul ja valmisoleku eest äh, ära kuulata ka regioonide komitee poolt esitatud ettepanekud. ja sellega seoses tahaksin rõhutada mitmed prioriteetseid ettepanekuid Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste jaoks. esiteks Äh, me oleme rahul raportis äh, Toomas Deutsche poolt tehtud ettepanekuga Euroopa Liidu mitmetandalise juhtimise kohta, mis peaks olema efektiivsem struktuur, mis vastab kodanike ja ettevõtjate vajadustele. kohalikud omavalitsused äh, vastutavad ka avalike investeeringute eest ja raporteer seda rõhutab. ühtekuuluvuspoliitika on oluline vahend, mis võimaldab nendel omavalitsustel täita võtmetähtsusega rolli Euroopa Liidu ja me oleme rahul ka selle ettepanekuga, et märkimisväärselt tugevdada haldussuutlikkust, eriti piirkondlikul tasandil et äh, parandada nende suutlikkust äh, pakkuda avalikkusele kvaliteetseid teenuseid. me samuti jagame seda sügavat müret äh, mitmete ühtekuuluvuspoliitika projektide rakendamise hilinemisega seoses Äh, seoses uue programmiperioodiga kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, eriti tegevuskavade heakskiitmisega. Need äh, hilinemised äh, seavad ohtu ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsuse ja mm, testivad ka kohalike omavalitsuste suutlikkust tulemuslikult struktuurikavasid ellu viia me igati toetame ka meetmeid, mis lihtsustavad menetlusi eh, ja tagavad lihtsama juurdepääsu Euroopa Liidu rahalistele vahenditele ja samuti ka monitooringu järelevalvemehhanismi. meie arvates juhtimise ja menetluste lihtsustamine eh, aitab vähendada ka veamäärasid ühtekuuluvusprogrammide rakendamisel nagu juba eh, raporti projektis on rõhutatud, me loodame suuremat Äh, nõuetele vastavust äh, artikliga sada seitsekümmend neli. regioonide komitee on palunud komisjonil pöörata erilist tähelepanu äh, äärepoolsematele aladele, kes on geograafiliselt halvemas olukorras. lisaks sellele ma tahaksin illustreerida mõningaid punkte, mida ei ole arvestatud parlamendi projekt, raporti projektis äh, kuid millele äh, regioonidokumente pöörab olulist tähelepanu. me kordame oma taotlust, et liikmesriikide avalikud kulutused ja piirkondlike, kohalike omavalitsuste äh, kulutused ei peaks olema koos riikliku vastava äh, kulutusega ümber jagatud, sest see kahjustaks investeeringuid Äh, me samuti kutsume üles sügavamat analüüsi Euroopa Investeerimispanga rolli kohta ja Euroopa Investeerimisfondi kohta äh, sooviga laiendada nende mandaati. me äh, leiame, et programmiperioodi käivitamine võiks olla see õige aeg vastavate rahaliste vahendite loomiseks, mis on suunatud konkreetselt piirkondlikule arengule. Äh, erinevalt teie komisjoni seisukohale, regioonide komitee on veel kord rõhutanud, et ta tunneb muret riski pärast, kuidas makromajandustingimuslikkus võib mõjutada struktuurifondide kasutamist äh, ja kuidas makromajanduslikud poliitikad liikmesriikides võivad seda mõjutada. regioonide komitee äh, rõhutab vajadust jätkata tööd, äh, mis läks kaugemale SKP ja peaks rohkem keskenduma regionaalsetele pro probleemidele. näiteks IKT projekte võiks toetada Euroopa Regionaalarengu Fondist Eh, me leiame, et sõltumine eh, piirkonna SKP-st eh, sisaldab teatud nõrkusi ja õõnestab ühtekuuluvuspoliitikaid, kui klassifitseeritakse teatud piirkondi Euroopa Sotsiaalfondi vahendite eraldamisel. kuuendas ühtekuuluvusrapor-, aruandes on öeldud, et on vähenenud eraldised avalikest ja eraallikatest. ja see on tegelikult äh, Ähm, nõrgestanud ka need sektorid, mis aitaksid stimuleerida majanduskasvu ja seetõttu me kutsume üles komisjoni äh, tähelepanelikult suhtuma nendesse äh, probleemidesse, kuidas see mõjutab äh, tööhõivet ja kuidas arvete maksmisega hilinemine seda omakorda mõjutab. punkt kuusteist ja samuti me kutsume üles looma ühtekuuluvusnõukogu, kuhu kuuluksid ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavad ministrid äh, liikmesriikide valitsuses. meile tundub, et see võiks suurendada ühtekuuluvuspoliitika nähtavust, profiili ja äh, tooks kaasa vastava poliitilise debati ja regioonide komitee on valmis äh, täitma aktiivset rolli sellise struktuuri loomise aruteludes äh, mis tagaks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arvamuste arvessevõtmine. ma loodan, Äh, esinaine, et need regioonide komitee ettepanekuid äh, arutatakse täiendavalt regiooni äh, komisjonis ja et nad leiavad kajastuse ka teie raportis. suur tänu ja nüüd ma annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, härra Dijkstra. Also for the very nice pronunciation of my last. suur tänu ka minu perekonnanime suurepärase hääldamise ma olen kuuenda ühtekuuluvuse aruande toimetaja ja ma kuulun ka DJ, eh, peadirektor Regio. mul ei ole võimalik mm, vastata kõikidele aspektidele ja küsimustele, mis tõstatusid selle äärmiselt huvitava arutelu käigus, kuid ma tahaksin teile tutvustada komisjoni põhiaspekte ja kavasid. ma tahaksin rõhutada, et me jagame teiega maksete hilinemise mured ja me mõtleme selle peale, kuidas seda konkreetset olukorda praegu lahendada. samas tahan öelda, et me ei ole ainukesed, kes vastutavad selle probleemi tekkimise pärast ja me vajame selles lahenduse leidmiseks liikmesriikide nõukogu. kui me räägime jälle Äh, tegevuskavade vastuvõtmist ja heaks, siis me tegeme tõsist tööd, et tagada nende kiire vastuvõtmine ja rakendumine äh, ühtekuuluvuspoliitika uuel programmiperioodil. mis puudutab teist olulist punkti, äh, mida on esile tõstnud ka härra Deutsch, erinevus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja aluslepingutes sätestatud kohustusest vähendada erinevusi piirkondade vahel ja toetada ebasoodsamas olukorras piirkonda. mina siin erin eh, suurt erisust, sest eraldised sellistele piirkondadele on pidevalt suurenenud ja kui te vaatate eriti eelmist programmiperioodi ja eh, selle kohustuse täitmisel meil ei ole olnud suuri nihkeid. ja loodetavasti eh, me saavutame Äh, pärast kriisi ka äh, parema erinevuste vähendamise. isegi äh, temaatiliste eesmärkide seadmisel me arvestame nende vähem arenenud piirkondadega ja pakume neile suuremat paindlikkust. ma arvan, et väga on õi-, väga õigeaegne on keskenduda ka tulevikule ja mõelda juba järgmise programmi perioodi peale kuigi praegusel programmi perioodil ei ole veel kõiki programme heaks kiidetud ja see ei ole korralikult käivitunud, kuid järgmine seitsmes ühtekuuluvusaruande, mille me avaldame kaks tuhat seitseteist, sisaldub ka komisjoni ettepanekuid äh, perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, seega kahe aasta pärast ja kuna mitmeaastane finantsraamistik äh, eeldab ka uue ettepaneku koostamist äh, järgmiseks perioodiks, siis me peame selleks debatiks juba hästi ette valmistuma ning alustame seda üsna pea. kui me räägime eh, piiriülesest ja territoriaalsest koostööst, võtame seda teadmiseks. võib-olla praegu ei ole piisavalt andmeid piiriüleste piirkondade koostöö kohta, nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid andmeid. me uurime koos partneritega, kuidas Äh, paremini aru saada piiriüleste piirkondade probleemides ja loodetavasti seitsmendas aruandes me suudame juba demonstreerida, et selles valdkonnas on saavutatud märkimisväärseid paranemist ja esitame ka mõningad äh, juhtumianalüüsid. lihtsustamisest rääkides tahaksin rõhutada, et see on küsimus, äh, mis on volinik Reetule väga südamelähedane küsimus tema soov on tõhustada ühtekuuluvuspoliitika rakendamist ja samas leida võimaluse ka selle lihtsustamist. Äh, haldussuutlikkus ja VKE-d. me kindlasti jagame teie muret seoses sellega, et VKE-de äh, kokkupuude bürokraatiaga tuleks vähendada ja kui me räägime, kuidas ülemaailmsed pangad tegutsevad siis siiski mitmed äh, liikmesriigid on siiski veel üsna maha jäänud selle näitavuses ja me koos Maailmapangaga praegu arutame seda, kuidas äh, saada paremaid andmeid ka piirkondade kohta, et meil oleks piirkondlik mõõde esindatud. makromajanduslik tingimuslikkus pärast ühtekuuluvusaruande äh, avaldamist vahetult pärast seda me avaldasime ka oma teadmise, teatise makromajandusliku tingimuslikkuse teemas ja me väga läbipaistvalt ja selgelt ütlesime, millal me seda tingimust kohaldame. üks kohustus on kohustuslik, kui näiteks ähm, eelarve puudujäägi aspekt ilmneb, siis me peame seda tingimuslikkust rakendama, seega komisjoni jaoks on see automaatne menetlus eh, ja see käivitub eh, siis automaatselt vastavalt määrusele. Eh, fondidevaheline sünergia. see on oluline muidugi, ühtekuuluvuspoliitika ise seda väga detailselt ei maini, kuid äh, käesoleval hetkel programmide ettevalmistamisel on näha, et, et programmid näevad ette ka fondide vahelist koostööd ja suuremat kooskõla Euroopa Sotsiaalfondiga. ja eriti ka Maaelu Arengufondi ja Regionaalarengu Fondiga, kellega koos on arutatud, kuidas jagada teatud ülesandeid ja millistes valdkondades, et vältida kattuvusi, kuid saavutada parem sünergia ja ülesannete selgem jaotus. et see on küll väike samm ja ma olen nõus, et selles valdkonnas on vaja veel rohkem ära teha. ma kuulsin ka mitmeid märkuseid sellest, kuidas saavutada tasakaal pealinnade, väikelinnade, maapiirkondade vahel see on valdkond, mida me oleme käsitlenud ühtekuuluvusaruannetes ja me kavatseme seda ka edaspidi uurida. praegusel programmi perioodil väga paljud Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriigid on sattunud olukorda, kus pealinnad ei ole enam äh, vähem arenenud. mis tähendab seda, et äh, see aitab suunata rohkem rahalisi vahendeid väljaspoole pealinna. olenevalt sellest, kus te elate, te võite muidugi rõõmustada või äh, Äh, muretseda selle olukorra pärast, kuid äh, järgmisel perioodil investeeringud pealinnades märkimisväärselt vähenevad. kui me äh, analüüsime perioodi kaks tuhat, kaks tuhat kuus, siis ühtekuuluvusfondil ja maaelufondi kontsentratsioon oli maapiirkondades palju suurem kui linnalistes piirkondades ja ärge unustage, et nimetatud perioodil ja järgmisel perioodil ja käesoleval perioodil ka Maaelu Arengufondi kaudu on eraldatud märkimisväärseid summasid. ja selle aasta lõpuks me saame ka andmed kolme suurema perioodi kohta, et mis aitavad meil hinnata paremini äh, abi suurust äh, erinevates piirkondades. Äh, keskmise suurusega piirkondades te võite küll väita, et see keskmine tase ei ole veel piisav, äh, et seda võiks suurendada siin või seal, kuid ma usun, et on oluline alustada selle aspektist, et paremini aru saada, millised kohandused on veel hädavajalikud. ja uue programmiperioodi jaoks me oleme nüüd üle vaadanud selle, kuidas liikmesriigid peavad meile aru andma kulutuste kohta ja on sisse mõiste äh, urbaniseerimise määr, linnastumise määr. ja me oleme kasutanud harmoneeritud lähenemist, mis võimaldab meile seda, et kui me saame andmeid ka selle linnastumise määra kohta, me saame kontrollida, kui palju raha on kulutatud linnades äh,, Äh, ja maapiirkondades. ja selle muutuse kasu seisab selles, et, et mitte ainult me ei tea seda, äh, millistesse piirkondadesse on see suunatud, kui palju inimesi elab selles, milline on vaesuse tase ja nii edasi, tööhõivemäär. see võimaldab meil teha kvalitatiivset analüüsi äh, Äh, selle kohta, kas selles konkreetses riigis võib-olla äh, tuleks suurendada abi teises piirkonnas või mitte. ja ma liitun eelkõnelejatega, avaldades tänu raportöörile selle äärmiselt äh, suurepärase raporti projekti eest, mis keskendub ühtekuuluvuspoliitika põhilistele aspektidele täna. suur tänu, härra Deutsch. kas te soovite veel kord sõna saada väga lühikeseks vastuseks? Äh, proua esinaine. ja ma räägin äh, väga lühidalt, nii lühidalt, et võib-olla see on isegi ebaviisakas sest nii kolleegid kui ka külalised on äh, välja öelnud mitmeid olulisi ja huvitavaid aspekte. ma ei taha olla viisakas ainult viisakuse pärast, sellegipoolest tahan öelda, et tänane arvamuste vahetus on olnud äärmiselt kasulik. see on paljutootav, sest mulle tundub, et meil õnnestub jõuda Euroopa Parlamendi ühise seisukohani ma tahaksin küll lisada, kuid see ei ole mitte kaebus. ma usun, et kõik on teadlikud asjaolust, et et selliste raportitega kaasnev probleem nagu minu raport on selles, et selle pikkus on piiratud. kui mul oleks võimalik olnud, ma oleks kirjutanud palju pikema, mahukama dokumendi. ja siis oleks saanud keskenduda rohkematele tähtsatele küsimustele. loomulikult on võimalik ka sellele raportile olulisi aspekte täienduseks lisada läbi parandusettepanekute, kui teile tundub, et millelegi ei olnud piisavalt keskendutud või te tahate seda täiendada ma tahaksin keskenduda kolmele lühi probleemile. ma nõustun proua Bressoga, meie e esinaisega ja härra äh, Ruiga. me ei räägi mitte ainult ühtekorruspoliitikast ja Junckeri kavast, me räägime äh, kõikvõimalikest poliitikatest ja sellest, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb harmoneerida, et tuleb leida sünergia teiste poliitikatega ja võib-olla teatud aspektid tuleks lisada sellesse poliitikatesse ja tundub, et äh, kõik on nõus sellise lähenemisega. teiseks, äh, temaatiline kontsentratsioon ja paindlikkus proua Kreel ja härra Ruus on nende teemadega tegelenud raportööridena eelmise tsükli ajal. temaatiline kontsentratsioon on oluline, kuid kui asi puudutab paindlikkust, siis paindlikkus on äärmiselt oluline mahajäänud piirkondade jaoks ja ka äärepoolsemate piirkondade jaoks. ma tahaksin sellele keskenduda. nii nagu ka noorte tööpuuduse puhul, me peaksime võitlema selle nähtusega ja püüdma mobiliseerida ühtekuuluvusvahendeid selleks. me ei peaks ainult keskenduma noorte tagatisele, me peaksime ära kasutama kõikvõimalikud vahendid noorte abistamiseks. ma olen aus, et see on oluline vahend. me peame asju õigete nimedega nimetama kuid me ei peaks ainult sellele keskenduma, samas välistades teised võimalused. minu arvates ühtekuuluvuspoliitika tervikuna ja Junckeri tegevuskava tuleks just niimoodi käsitleda, seda kompleksselt suur tänu teie väga väärtuslike kommentaaride eest, jään ootama teie parandusettepanekuid ja ma loodan, et maikuus meil õnnestub see raport vastu võtta suurte, suure häälteenamusega. suur tänu, ma tahan teile meenutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheteistkümnes märts, neljapäev kell kaksteist. seega äh, kuuenda ühtekuuluvusaruande raporti projektile ja järgame päevakorrapunkte. meie hommikuse koosoleku teine pool on pühendatud linnapoliitikale ja alustame raporti projekti tutvustamisega Euroopa Liidu poliitika linnamõõde. meie raportöör on proua Kerstin Westfal. suurem osa eurooplasi tänapäeval elab linnalistest piirkondadest ja suurlinnad moodustavad meie majanduse ja ühiskonna selgru, väga paljud riiklikud ja liidu poliitikad mõjutavad oluliselt äh, linnasid ja sõltuvad linnavalitsustest nende poliitikate elluviimist koha peal. poliitikaalgatused e-, erinevates piirkondades, sealhulgas ka Euroopa Liidu algatused, on sageli halvasti koordineeritud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsioonis Euroopa Parlament kutsus üles äh, paremat eh, sidusamat eh, lähenemist ja ka Euroopa Liidu poliitikate elluviimised ja meie algatusraport eh, kujutab parlamendi reageeringut sellele teatisele. detsembris meie raportöör äh, proua Vestpool äh, tutvustas oma esialgseid mõtteid, meil oli järgmise äärmiselt huvitav mõttevahetus ja täna ta tutvustab oma raporti projekti. ma teen ettepaneku muudatusettepanekute tähtajaks üheksateistkümnes märts kell kaksteist. ilmselt hääletame äh, raporti lõppversiooni juuni täiskogul. meil on ka variraportöörid regioonide komitee esindaja kohal. ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja. ja täna hommikuse koosoleku üheks osaks on äärmiselt huvitav arvamuste vahetus Eurocities esindajatega ja meil on kohal ka üks selle võrgustiku esindaja Bulgaariast, Burgase linnast, ma vabandan. Te saate aru, miks Bulgaariast? ja meil on võimalus ära kuulata raportöör, kolleegide arvamused, regioonide komitee arvamuse, Eurocities esindaja arvamus ja ära kuulata ka ühe konkreetse linna esindaja esitlus. sõna on teil proua Vestval. aitäh, proua esinejana, lugupeetud kolleegid see ei ole seotud selle teemaga, et ma olen alati siis külmetanud, kui ma pean raportist rääkima, aga vabandage, et ma natukene haiglenud. kolleeg Deutsch, see ähm, omaalgatuslik raport on meie eh, parlamendiliikmete jaoks tõesti traagiline, sellepärast et meil on, eh, me peame arvestama nende mahu piiridega, aga loodame loomulikult, et eh, me saame häid muudatusettepanekuid. oma raportil eelnevalt ma kuulsin pidevalt, kui olulised on linnad, ükskõik kui suured nad on, ja see tõesti annab mulle lootust ja ma loodan, et linnad ei ole mitte ainult täna ja siin olulised institutsioonide esindajate jaoks, vaid et ähm, nad, vaid et selline seisukoht on kestlik ja et, et me vaatame täpsemalt ka linna tegevuskavas, et proua esinejana te just äsja ütlesite, et äh, kolm neljandikku Euroopa rahvastikust elavad tõesti linnades või siis ka linnapiirkondades, nüüd kaks kolmandikku SKT-st toodetakse äh, linnades, umbes seitsekümmend protsenti Euroopa õigusloomest ähm, rakendatakse just äh, linna või kohalike omavalitsuste tasandil ning peale esimesi hinnanguid me teame et, et umbes viiskümmend protsenti ähm, RDF-i vahenditest investeeritakse just linnapiirkondadesse ja see, lugupeetud kolleegid, on vaid paar väga olulist põhjust selle jaoks, miks me tõepoolest peame ka linna tegevuskavaga tegelema. ja seetõttu ma tervitan äh, äh, seda, et Euroopa linnade linnategevuskavaga edasi on mindud äh, ja ma loodan, et Euroopa Komisjon jääb selle teema juurde ja nii nagu me saksamaa keeles ütleme, et äh, lootus sureb viimasena ja paljudes aruteludes nii MSK kui ka regioonide komitee Eurocities esindajatega ja teiste linnade esindajatega nägin ma tihti, et äh, tõesti sellise linna tegevuskava järele on väga suur vajadus ja sellega seoses ma sooviksin tervitada siin ka äh, Delfti Äh, linnapead, kellega äh, ma pidasin tõesti ka väga olulise ja hea arutelu, tema on siis ka regionaalkomitee poolne esindajana härra Pärat äh, MSK-st, sooviksin tänada ka teid ja sooviksin ka tänada paljusid teisi esindajaid Eurocitist väga hea ja sisuliste ähm, arutelude eest, sisukate arutelude eest omalt poolt teeksin paar ettepanekut, ähm, mis on eel, eelkõige olulised just regioonide komitee jaoks, nimelt millised raskuspunktid me peaksime asetama. linna tegevuskava peaks minu meelest ja ma arvan, et, et seda on väga oluline kohe algusest peale rõhutada ja ka selle raporti kaudu ähm, selgelt välja tuua, et anda raamistik linnadele saksa keeles, mõtleksime, et meil oleks tegu justkui sellise tööriistakastiga, kust me saaksime mingid osad välja võtta ähm, ja neid konkreetseid osi siis kasutada konkreetse linna vajaduste jaoks. aga ähm, mida ma põhjalikumalt ei aruta oma raportis, on, et milliste sisuliste väljakutsetega ees linnad seisavad ma saan aru, et ähm, demograaf-, demograafilised arengud, kliimaküsimused, keskkonnaküsimused, elamutega seotud küsimused, tööhõive puudutavad linnasid vägagi vahetult, aga ma rahu-, rõhutan veel kord, minu meelest peaks olema selline raport, mis oleks justkui tööriistakast, nii et äh, linnad ähm, individuaalselt saaksid konkreetse tööriista sellest kastist välja võtta ja kasutada neid vastavalt oma vajadustele. ja sooviksin veel kord öelda, ja seda ka eelneva päevakorrapunkti juures öeldi, et mis puudutab linna mõistet ja seda ma ütlesin ka juba detsembrikuus ja ka varasemalt oleme seda tihti rõhutanud, et minu jaoks on linna mõiste väga laialt hõlmatud, et tegu ei ole mitte ainult poliitikaga, mis on ette nähtud ainult suurlinnadele sii-, siia äh, poliitikasse on kaasatud äh, nii suured, äh, väikesed kui keskmise suurusega linn, linnad. mina olin, tulen linnast, kus on ainult viiskümmend tuhat elanikku ja ma olin seal ka volikogu liige. oluline on, me kaasaksime oma poliitikasse ka linnapiirkonnad. mina sooviksin sellist linnapoliitikat, mis kaasab ka ümbritsevad piirkonnad, sellepärast et üks ilma teiseta eksisteerida ei saa. ja minu silmis on oluline et linna mõõde oleks äh, integreeritud koostisosa ka teistes Euroopa poliitikates ja seetõttu lubage mul välja tuua neli olulisemat punkti oma raportist. kõigepealt, ma olen veendunud, et linna tasand ja ma olen seda rõhutanud viimase viie aasta jooksul ja olen ka struktuurivahendite puhul selle eest võidelnud, Äh, tuleks kaasata rohkem ja paremini Euroopa poliitikatesse. ja erinevate fondide kujundamisel, väljatöötamisel me oleme seda näinud, et niinimetatud partnerluspõhimõte ähm, näeb ka ette ähm, linna äh, piirkonna võimalikult varajase kaasamise. ja mis puudutab seda partnerluspõhimõtet, siis härra äh, Van Nistelrooy mäletab seda kindlasti, et sellest sai justkui selline lausa revolutsiooniline tööriist, mida liikmesriigid tegelikult üldse ei soovinudki, aga meie jaoks oli see oluline sellepärast, et kohapealsed osalejad peaks palju varasemas faasis kaasama tegevustesse ja nüüd, nagu me teame, see põhimõte mõningates liikmesriikides on väga hästi rakendunud, teistes aga jällegi mitte ja see saab ka olema üheks meie ülesandeks, mitte ainult meie, vaid siis ka teiste institutsioonide ülesandeks saab olema see, et põhimõ-, partnerluse põhimõte peab olema kestlik. sellepärast, et äh, need, kes lõpus hakkavad projektide, programmide rakendamise eest äh, vastutama, peavad tagama ka selle, et kõik need programmid, projektid oleksid korralikult välja töötatud. nüüd, mida linnapiirkonnad ei vaja ja ja mida nad ka õigustusega kardavad, on uued ja täiesti vastuolulised ähm, eeskirjad Brüsselist ja nõuded Brüsselist. ja me oleme ka seda aruteludes kuulnud, et äh, selliseid uusi eeskirju, nõudeid on väga keeruline rakendada. ja kui me saame selliseid vigu juba varases faasis vältida, siis ma arvan, et me oleme Euroopa poliitikate jaoks vägagi palju ära teinud. teiseks, ma leian, et iga Euroopa Äh, õigusloomelise tegevuse puhul me peame mõtlema ka linnadele, et liiklus, transport, äh, kliima, linnad on alati kaasatud nendesse teemadesse ja saksa keeles meie ütleksime, et äh, linnasid tuleb iga valdkonna puhul, iga äh, poliitika puhul äh, kaasata ja seetõttu mina leian, et parem töömeetod ähm, erinevate Euroopa poliitikate, programmide kooskõla sünergia tagamiseks on äh, oluline. ma teen ettepaneku ka territoriaalse mõjuhinnangu kohta ja ma leian, et fondide puhul tuleb samuti mõelda linnadele liiga palju erinevaid toetusvõimalusi tekitavad tihtipeale segadust ja see ei ole eriti, lähtus ka meie sünergiateemalistest aruteludest me peame suurema sünergia tagama fondide puhul, nii et linnad tõesti saaksid sellised lahendused, mis on just konkreetselt neile vajalikud. ja kolmandaks, ja see on ka võib-olla üks olulisematest punktidest, et meie, kui me linnapoliitikast välja töötame, peame me tagama ka selle, et selle, see linnadega arvestamine oleks ähm, kajastuks kõikides institutsioonides. nii et äh, võib-olla mõningate institutsioonide esindajad võivad öelda, et see ei ole midagi uut, aga samas me näeme, et äh, linnadega arvestamine siiski ei ole seni äh, alati aset leidnud. ainult poliitikavaldkondade parema koordineerimisega me saavutame ka häid tulemusi linnade jaoks. kindlasti parlamendis äh, ühelt poolt on meil ka Urban Interrühm, kes äh, kes tõesti linnadega arvestab oma tegevuses, aga lugupeetud kolleegid, mina sooviksin siit veel äh, midagi rohkematki sellepärast et komisjonis võib küll olla üks või rohkem äh, isikut olla tööl, kes tegelevad konkreetselt linnade äh, küsimusega ja seda valdkonnaüleselt. see tähendab siis ka seda, et äh, vastavad otsused tuleb langetada. ja see isik peab siis ka kontrollima, millised ettepanekud peadirektoraatidest tulevad, mis mõjutavad just linnasid. see ongi just see linnadega arvestamine. ja see isik peab saama ka sekkuda, kui näiteks mingid täielikud vastuolulised arengud tekivad. nii et sellel isikul peavad olema ka konkreetsed volitused ja pädevused. ja mina sooviksin ka, et nõukogu reeglipäraste, saaks reeglipäraseid ähm, kohtumisi korraldada. et see on võib-olla kõige vastuolulisemaid äh, punkte, aga see läheb ka kõige kaugemale ning see minu meelest kõige rohkem viib ka linnasid ja linnade poliitikat tulevikus edasi. ja nüüd edasi, Euroopa linnapoliitika ei toimi ainult ülalt alla. palju rohkem on vajalik alt üles tegutsemine. ja linna tegevuskava peaks olema ka platvormiks teadmiste vahetuseks äh, linnade vahel. meil on juba äh, Urb-akt olemas ja RDF-i kaudu me oleme väga palju äh, häid tulemusi saavutanud ja see on ka äh, see oli ka üks suuremaid võitlusi meie poolt eelmise äh, rahastamisperioodi ajal. E-, Eurocities ja Habitat kolm on samuti äärmiselt olulised ähm, programmid. kindlasti tuleb nendega edasi minna ja nende tegevusi tuleks ka paremini üksteisega kooskõlastada. uus äh, mudel, see mitmetasandiline juhtimine mitmetasandiline valitsemine peab tagama ka parema teadmushalduse. sellepärast, et meil on olulised ka statistilised andmed linnade kohtade kohta, me selle, ka selles osas viimase ametiperioodi jooksul leppisime kokku, et selliseid andmeid tuleb koguda, et sellised andmed võimaldavad meil ka andmepõhist tegevust arendada, mis tuleb linnadele kasuks, nii et Äh, pikas perspektiivis me peame tõesti ähm, vaatama, kuidas me soovime linnapoliitikat, äh, milliseks me soovime linnapoliitikat kujundada, mida me soovime saavutada, suurem sidusus, äh, suurem koordineerimine, varasem oluliste osalejate kaasamine ja rohkem alt üles tegevust. et need on siis lühidalt kokkuvõttes kõik olulisemad punktid, mida me peaksime arutama mis ma olen ka siin raportis ära maininud ja ma juba praegu rõõmustan kolleegide ettepanekute üle ja ka variraportööride ettepanekute üle. ja ma ka raporti eelnõus olen arvestanud äh, eelnevate ettepanekutega ähm, ja nii nagu härra Deutsch juba ütles, et omaalgatuslikul raportil on siiski äh, väga kindlad piirid, aga sellegipoolest ma olen kindel, et ka edasised arutelud saavad olema väga huvitavad. oluline on see, et see teema jääks meie päevakorda, sellepärast et äh, ei ole miskit hullemat kui see, et me aasta aega räägime linnapoliitikat ja siis see teema kaob kuhugi. praegu meil on natukene aega, te just ka üt-, rääkisite nendest tähtaegadest ja ma arvan, et need tähtajad tulevad kasuks ka arutelude jaoks. aitäh teie tähelepanu eest! aitäh, proua Vestfal! ja nüüd saavad sõna variraportöörid. ma ei näe küll, et härra Olbricht oleks siin. kolleeg Luer ei ole ka kohal aga ma alustan härra Miltenbürgist aitäh, proua eesistuja. südamlikud õnnitlused proua raportöörile. see on väga hea, et me räägime jällegi linna tegevuskavast. see on kindlasti ka heaks aluseks meie arutelude jaoks ja mul on väga hea meel, et siin on ka regioonide komitee esindajad, härra Van Kerk ja ka Eurocities on samuti siin esindatud, see on samuti väga positiivne ka teie osalus on äärmiselt oluline, et meil toimuks arutelu ka teiste eh, tasanditega. ja meie, kes me siin oleme, me näeme, kui oluline on ehm, sektoriaalsete poliitikate eh, koordineerimine ja kooskõlastus, sellepärast et me teame, et eh, sellise sektoriaalne poliitika tuleb eelkõige rakendada just linnades ja seal on meil tegu ka väga oluliste väljakutsetega, mis on ka Agenda kakskümmend kakskümnes kajastamist leidnud. seal just linnades tuleb leida lahendused nendele väljakutsetele ja seetõttu on väga positiivne, et me räägime Euroopa tegevuskavast, aga mul on väga kahju, et me oleme saanud Euroopa Komisjonilt teatise, me peame ju reageerima ka sellele teatisele, aga millegipärast me ikka veel ootame seda konsultatsiooni nii et me ei ole endiselt veel Euroopa Komisjonilt saanud konkreetseid ettepanekuid, see oleks olnud äh, siiski praktiline, kui me oleksime saanud ka komisjoni tegevuse tulemustega arvestada. linna tegevuskava on suurepärane, aga mm, praktikas ju me saavutame vähe, sellepärast et tegu ei ole mitte viimase minutiga, vaid juba üks minut peale viimast minutit nüüd, kui ma vaatan äh, proua raportööri äh, ettepanekuid, äh, siis paar märkust minu poolt, et võib-olla mõningad rõhuasutused tuleks ähm, üle vaadata, eelkõige punkt kakskümmend, siin raportis proua rap-, raportöör teeb ettepaneku, et et tuleb just temaatilistele rõhuasetustele keskenduda, sotsiaalne kaasatus, demograafiline muutus, keskkonnasäästlikkus Need on väga olulised punktid. olen sellega täiesti nõus, et nendele teemadele tuleb erilist tähelepanu pöörata, aga me peame ka vaatama, mis saab linnade detsentraliseeritud äh, energiatarnest, ka energiaga varustamine linnade puhul on äärmiselt oluline. ja veel üks punkt keskkonnasäästlikkuse kohta. et äh, minu meelest oleks väga tore, kui me saaksime kahe tuhande viiekümnendal aastal öelda, et äh, suurem osa linnadest on energia äh, neutraalsed ja seetõttu on vähenenud ka CO2 kahe heitmete hulk. nüüd majanduse areng. linnad tagavad vajalikud äh, impulsid majanduse arengu jaoks, seal leiab aset innovatsioon. ja seal on just need ähm, loovüksused, äh, kust tulevad äh, välja äh, vajalikud tooted. ma saan aru, et siia raportisse ei ole võimalik kõike äh, hõlmata, aga just ka, aga me peaksime siin rääkima ka liikuvusest. kuidas kuidas me väldime seda, et linnad ei jääks ummikute kätte, et, et liiklusummikud ei sulgeks linnu? ja ma leian, et et need teemad on sama olulised kui ka ülejäänud teemad, mida raport on maininud, see sotsiaalne kaasamine, demograafilised muutused, keskkonnasäästlikkus. aga ma sooviksin, et siin oleks viidatud ka huvit pakkuvatele algatustele Euroopa ehm, innovaatiline partnerlus või arukad linnad ehm, ja kogukonnad, nendele algatustele võiks ka viidata et need on just äh, need teemad, mille raames teadmisi ja kogemusi vahetatakse. ja võib-olla viidata ka nendele äh, algatustele, mis äh, on tekkinud tänu ERDF-i toetustele, nii et ma juba ütlesin, et on olemas teadmiste platvorm, tänu millele me saame uusi projekte ja selliseid projekte me saame vaid toetada. ja ka seda tuleks siin äh, rõhutada. ja veel paar väiksemat punkti, et parem koordineerimine, parem äh, kooskõlastamine Euroopa poliitikate puhul ja siinkohal minu meelest peaks just Euroopa Komisjon oma mõttelaadi muutma, sellepärast et nemad ju teevad äh, algatusi ja oluline on see, et nad arvestaksid ka linnade äh, vajadustega oma poliitika kujundamises. et nad tõesti peaksid oma mõttelaadi eh, muutma, me peaksime muutma seda, kuidas Euroopa Komisjon oma poliitikateni jõuab. ja siinkohal territoriaalne mõju eh, aruanne võiks olla kasulik, aga ma hoiataksin selle eest, et kui tegu on kultuuri küsimustega, nende mõttelaadi küsimustega, et me siis hakkame lahendusi otsima uutes struktuurides et äh, minu meelest me peaksime ikkagi vaatama, kuidas me olemasolevaid struktuure saaksime toetada. et äh, seda siis ka komisjonis ja ähm, äh, regionaalarengu peadirektoraat peaks ka sellega arvestama. nii et me ei peaks hakkama kohe uusi mehhanisme välja töötama, põgenema nendesse uutesse mehhanismidesse, näiteks et selline nimetama ametisse ähm, Euroopa Liidu eriesindaja linnateemadel. et minu meelest meil on selline isik juba olemas, äh, nimelt see on volinik, äh, kes tegeleb regionaalarenguga, nii et äh, tema võiks ju oma tiitlisse lisada veel ka linnaarengu. volinike kolleegiumis peaks linnadega rohkem äh, arvestama ka poliitikate kujundamisel, nii et ähm, jah, see eriesindaja mõte on hea, aga samas ähm, oluline on, et äh, selleks eriesindajaks oleks volinik, kellel oleks ka siis äh, tegevuspädevused olemas. nüüd äh, minu meelest on positiivne see, mida raportöör räägib sellest varasest hoiatamise süsteemist. et huvitav, huvitav on see, kuidas see praktikas välja nägema hakkab, aga aga ma hoiataksin selle eest, et me ei hakkaks siin erinevatest protsessidest ähm, rääkima. Äh, selle asemel, et leida lahendusi äh, linnade ähm, väljakutsete jaoks, äh, mis puudutab siis keskkonnasäästlikkust, säästlikku transporti ja nii edasi. nii et ähm, me peame leidma õige suuna, ja vaatame, kas me peaksime seda suunda järgima uute struktuuridega või siis äh, siiski kasutama olemasolevaid struktuure ja, ja lihtsalt olemasolevaid struktuure äh, tugevdama. nii palju siis minu poolt, aitäh! aitäh! ma paluksin, et äh, komisjoni liikmed oleksid oma sõnavõtutes natukene äh, lühemad. siiani me oleme kuulnud siis ka unelmatest, kuidas meil oleks äh, linna tegevuskava osas eriesindaja proua Michel. proua Michels, aitäh! ma teen lühidalt, minu meelest on äh, raporti äh,, raport on tõesti väga heaks aluseks meie arutelude jaoks. mina sooviksin edasi töötada kahe punkti osas ja kindlasti variraportorina sooviksin ka panustada sellesse. Eh, minu meelest me peaksime täpsemalt defineerima eh, selle, kuidas me edasi liiguksime eh, nende kohalike omavalitsuste puhul, kes, keda, mida ei ole küll linnaks nimetatud, aga mis tegelikult on linnad linnad on loomulikult olulised ja minu jaoks on olulised ähm, just kommunaalteenuste tagamine. ja me peame selgemalt välja tooma ka selle, et me tõesti oleme aru saanud, millises olukorras linnad on. ja poliitiline siht, me peaksime seda rohkem rõhutama, me kutsume siin komisjoni üles linna tegevuskava välja töötama, aga samas ei ütle konkreetselt, millises suunas see peaks äh, minema. nii et äh, konkreetsete väljakutsete osas me saaksime veel täpsemalt, äh, täpsemad olla, punktuaalsemad olla ja selle sisulisi muudatusettepanekuid ma kindlasti ka esitan aitäh. ja nüüd äh, sõna härra Ljuurile. aitäh aitäh, väga keeruline on olla variraportöör äh, erinevates komisjonides samal päeval. niisiis paar kommentaari. et ma äh, vaatan seda raportit selles kontekstis, et me üritame teha ära parima arvestades olemasoleva olukorraga, see puudutab siis ka ühtekuuluvust. et paistab, et ühtekuuluvuspoliitika on aktuaalne veel tegelikult aastakümneid mõningates liikmesriikides. nii et me peame kõikide nende teemadega mingil hetkel tegelema. aga nende struktuuride raames, mis meil praegu juba olemas on, sooviksin ma vägagi toetada seda raportit ma leian, et äh, selles on väga palju rõhutatud äh, just seda alt üles, mitte ülevalt alla kontseptsiooni, lähimuspõhimõtet ja ma sooviksin äh, paljusid neid punkte, mis on siin ära toodud, toetada. paar ähm, märkust oleks küll, et mõning-, mõningad vii-, punktid, mis on eelkõige just ülalt alla äh, tegevusele suunatud ja isegi föderalistlikku laadi tekitavad muret, aga, aga kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis punktid tekitavad võib-olla äh, kõige rohkem küsimusi, sellepärast et need põhjustaksid eelkõige just suuremat bürokraatiat, äh, sest et võib-olla me peaksime vaatama, kas juba olemasolevatest ei piisaks äh, miks me peaksime lisama uusi ametikohti, uut, rohkem äh, uut bürokraatiat, äh, seda me ei vaja, aga kui punkte kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja kakskümmend viite vaadata selles kontekstis, et me peaksime vaatama, tegema asju uutmoodi, selle asemel, et midagi ehm, asendada või lisada millelegi, mis meil juba olemas on, siis ma olen võib-olla rohkem veendunud nendes punktides aga need punktid tuleks üle võtta ja siis ma oleksin ka nõus oma nime siia raportile alla panema, aitäh. proua Vana, palun. aitäh, proua esinaine, aitäh ka proua raportöörile selle raporti esitamise eest nagu juba öeldud, see ei ole sugugi mitte esimene kord, kui me siin, siinses komisjonis räägime linnade tähtsusest ja linnade väljakutsetest ja see ei ole ka esimene raport sel teemal siin komisjonis, sellepärast et ka see raport rajaneb eelnevatel raportitel, ma olen küll uus liige siin, aga sellegipoolest see on muljetavaldav kui kaua juba äh, selle teemaga on tegeletud. loomulikult äh, see raport on väga hea alus selleks, et äh, rääkida ka linnamõõtmest Euroopa Liidu poliitikate erinevates valdkondades. meile meeldib väga just see lähenemisviis, mis, mis puudutab siis linnamõõtme kohe arvestamist erinevates poliitikates ja loomulikult on täiesti selge, et vajadus linnade tegevuskava järel on aga ma olen nõus ka eelkõnelejatega, ka meie jaoks äh, on siin puudu mõningad kesksed küsimused, mida me mainisime detsembrikuisel arutelul. Te, proua raportöör, juba ütlesite, äh, et teil on mõningad piirangud äh, seoses, mahupiirangud seoses selle raportiga ja seetõttu te mõningaid punkte ei ole käsitlenud Te olete siin lähtunud eelkõige just nii-öelda tööriistakasti kontseptsioonist aga mm, meil on vaja ikkagi viidata linna mõõtmele laiemalt eh, ja samuti tuleks rohkem keskenduda just eh, ühistele mm, väljakutsetele. Te mainisite mõningaid eh, eluasemega seotud probleemid, tööpuudus, noorte mm, tööhõive, sotsiaalsed küsimused ja eelkõnelejad ka juba mainisid neid ja me eel-, Ähm, ja see on ka minu fraktsiooni jaoks äärmiselt oluline, nimelt kommunaalteenuste tagamine, et me peame eelkõige üldse defineerima selle, nimelt äh, neid kommunaalteenuseid äh, mõjutab väga ka, vägagi ka liberaalne poliitika, mis tuleb Euroopa Komisjoni poolt, see puudutab näiteks ka sotsiaalseid, sotsiaalelamud ja nii edasi, nii et selle teemaga tuleks kindlasti ka tegeleda linna poliitika puhul see on kindlasti üks mm, poliitika, mis äh, linnasid äh, väga palju mõjutab Euroopa kaks tuhat kakskümmend, seda juba mainiti, seal on ka ära toodud kõige olulisemad eesmärgid äh, linnade jaoks ja see ei puuduta mitte ainult kliimasäästlikku sotsiaalseid küsimusi, võrdõiguslikkus. Need on ka küsimused, mida siin kontekstis tuleb arutada ja seda tuleb kindlasti arutada koos äh, rahastu-, rahastamisküsimustega ja me teame, et vahendid on vahepeal vägagi palju kärbitud. ja me peame ka rääkima vajalikest investeeringutest, äh, kärbetest, mistõttu mõningaid eesmärke, mis on ära toodud äh, Euroopa kakskümmend kakskümnes, ei olegi võimalik saavutada. nii et me peame arvestama ka tulevaste väljakutsetega ja me peame ka vaatama, milliseid konkreetseid punkte peaksid Euroopa Parlamendi liikmed rohkem toetama. ja sooviksin äh, rohkem see tähelepanu keskmesse tuua ka äh, demokraatiaga ja äh, seotud küsimused, see alt küsimus, alt üles juhtimine, seda te juba mainisite, samuti kodanikuühiskonna kaasamine ja ka arutelud linna tegevuskavade üle mm, on olulised. olulised on ka mm, suunised mm, kodanikuühiskonna kaasamiseks, me teame, et me ootame neid suuniseid juba tükk aega Euroopa Komisjonilt ja ma loodan, et et Euroopa Liidu poliitika linnamõõtme raportis peaksid peaks olema viide ka nendele suunistele ja samuti ka mm, investeerimispoliitika on oluline, struktuuripoliitikale on siin viidatud, siin on viidatud ka struktuurifondide olulisusele ja ma viitaksin siin ka uutele mm, väljakutsetele, mis on seotud investeerimiskavaga. seal on küll mainitud mm, linnadesse investeerimist, aga seal ei ole mingit vastavat kvooti ära toodud ega ei ole ka partnerluspõhimõtet mainitud et oleks kohustuslikus korras äh, kaasatud ka kohalikud omavalitsused äh, ja samuti absoluutselt ei ole mainitud kodanikuühiskonna kaasamist selles äh, kontekstis ja kuna ma tegelen ka võrdõiguslikkuse küsimusega, soolise võrdõiguslikkuse küsimusega, siis mina sooviksin, et oleks mainitud ka see valdkond raportis, ma arvan, et me teeme kindlasti vastavad muudatusettepanekud, esitame need siis kolmeteistkümnendaks märtsiks vist oli see tähtaeg. ja samuti mm, ehm, metropolide piirkond on samuti üks kontseptsioon, mis siin mainimist ei leia, et selle kohta me kindlasti teeme ka muudatusettepaneku, aga igal juhul, nagu öeldud, see raport on tõesti väga hea alus selleks, et ehm, arutelusid edasi viia ja kaasata kodanikuühiskond, vabaühendused ja nii edasi aitäh ja järgmine kõneleja. suur tänu, soovisin samuti esile tõsta, tegemist on väga hea raportiga ja kolm märkust on. kõigepealt, et jah, tõepoolest äh, piirkondlikud strateegiad tuleb omavahel ühendada ja ühendada need ka ühtekuuluvuspoliitikaga, teiseks liikmesriikidega konsulteerimine selleks, et äh, ära kasutada IKT vahendeid ja CLLD vahendeid ja paraku äh, linnade kohalike omavalitsuste esindajate osalemine äh, uue programmiperioodi kavandamisel on olnud väga nõrk. ja mis puudutab nüüd seda mitmetasandilist juhtimist ja subsidiaarsuse põhimõtet, on mainitud nii raportis kui ka komisjoni teatises minu meelest on tegemist uue programmiperioodi väga olulise põhimõttega ja ka ühtekuuluvuspoliitika olulise põhimõttega. lisaksin, et siin peaksime keskenduma veel, kuidas tõeliselt kaasata seda linnamõõdet siia ühtekuuluvuspoliitikaga ja kaasata rohkem piirkondi ja kohalikke omavalitsusi. ja mitte ainult kohalikke omavalitsusi, vaid kõiki sotsiaalseid partnereid. osades piirkondades on see juba niimoodi toimunud, aga vaatamata sellele, et komisjon on äh, ikkagi julgustanud, et kõiki sidusgruppe kaasatakse, sotsiaalseid partnereid vastavalt määrusele, siis ikkagi näeme piirkondadest äh, ja kohalikult tasandilt, kes ütlevad, et tegelikult on see ainult äh, formaalne, mingit lisandväärtust see kaasa ei too ja reaalselt see niimoodi ei toimi. teine märkus äh, et äh, tuleks äh, vaadata ka raportit Eurocity kaks tuhat neliteist, mis ütleb, et äh, linnakava, tegevuskava ei puuduta ainult linnasid, vaid linnu ja neid ümbritsevaid piirkondi, eriti linna lähipiirkondi. ja sellega tuleb tegeleda tõsiselt ja vaadata just nimelt kõiki neid piirkondi selleks, et Äh, et seda ühtekuuluvuspoliitikat reaalselt seal rakendada, siis minu isiklik seisukoht meil oli juba detsembris äh, linna tegevuskava osas arvamuste vahetus, nii komisjon kui raportöörid ütlevad, et jah, tõepoolest linnad on äh, need, mis annavad tõuke innovatsioonile ja muutustele nii ja on olulised ka sotsiaalse ja kultuuri seisukohast. aga kui me arvestame sellega, et toimuvad suured demograafilised muutused linnades praegusest hetkest kuni kahe tuhande viiekümnendate aastani, kahe tuhande viiekümnenda aastani, siis äh, milliseks need linnad muutuvad, suurenevad äh, e-, eeslinnad, äh, ühendused on sageli väga halvad, infrastruktuurid ei toimi, taristud ei toimi ja peame äh, arvestama ka kõikide kaasnevate sotsiaalsete ja kultuuriliste nähtustega. suur tänu. sellega on lõppenud äh, variraportööride sõnavõtud ja nüüd härra Seller, palun. aitäh, proua esinejale ja suur tänu ka proua raportöör Westfalenile selle väga mahuka eeltöö eest mis on siis käsitlenud erinevaid ähm, valdkonnapoliitikaid ja ma arvan, et me oleme jõudnud vägagi olulise tundliku punktini nüüd viis aastat tagasi, sellest ei olegi nii kaua möödas, kui ma parlamendiga liitusin, siis ma kuulsin äh, paljude kolleegide käest, et, et äh, et linnad käivad lähimuspõhimõtte alla, nad ei ole Euroopaga üldse seotud ja kõige olulisemad teemad on siin põllumajanduspoliitika, kalandus ja muud sarnased teemad aga, ja natukene selline mm, mõttelaad on jätkunud. aga samas mm, me teame ja ka eelkõnelejad juba mainisid seda, et mm, suurem osa Euroopa inimestest elavad ju linnas ja proua Festival ka viitas sellele, et iga linn ei ole äh, samasugune, sellepärast et meil on linnad, meil on ka äh, linna lähipiirkonnad, näiteks äh, Berliin. Berliini on äh, mõne aastaga tulnud juurde nelikümmend kuni viiskümmend tuhat elanikku, lisandub iga-aastaselt, nii et sellega tekivad loomulikult probleemid ka eluasemega ja nii edasi ja meil on ka äh, keskmise väikese suurusega linnasid, kes kannatavad selle all, et äh, inimesed lahkuvad ja demograafilised muutused äh, muutuvad aina teravamaks neil, nii et see on seotud ka Euroopa eesmärkidega, mis me oleme välja toonud ka äh, strateegias kakskümmend kakskümmend, nii et viis aastat on juba möödas selleks, et tulemusi saavutada. nüüd küsimus ongi, et kas me saavutame need eesmärgid ja kuidas me neid saavutame ja me saavutame neid ainult selliselt, kui me kaasame kaasame ka need, kelle jaoks need eesmärgid on välja töötatud, niisiis Euroopa kodanikud. ja kui me neid eesmärke Euroopa tasandile järgi, siis ka kohalikul tasandil, kus inimesed elavad, töötavad äh,, Äh, samuti ei järgita, siis sellisel juhul me ei jõua ka positiivsete tulemusteni. seetõttu ma leian, et see raport on äärmiselt tähtis. et äh, see, mis ta on saavutatud viimase viie aasta jooksul siin komisjonis, et linna mõõde, linna tegevuskava oleks ka osa Euroopa Liidu poliitikatest, Euroopa Liidu poliitika eesmärkidest, et me ka teadvustaksime seda aga ma olen pidanud äh, nentima, et äh, partnerluslepingute sõlmimisel äh, tegevusprogrammide puhul on tähele, tähelepanu alt välja jäänud just linnade tähtsus, liikmesriigid võtavad, kasutavad hea meelega struktuurifondide rahasid, aga ainult oma eesmärkide saavutamise, aga seal, kus oma piirkonnad, Saksamaal siis liidumaad vastutavad, siis äh, seal arvestatakse linnadega vaid nii palju, äh, kui palju see on kasulik ühele või teisele kohaliku omavalitsusele. ja selline olukord ei saa jätkuda, seetõttu ma leian, et selle raportiga meil on ainulaadne võimalus kogu see teema, kogu seda teemat jällegi teadvustada äh, näidata, et meil on tõsi taga sellega, et me soovime Euroopa poliitikat, poliitikat siduda kohaliku tasandi valdkondadega, otsustega. ja et ähm, ähm, Euroopa inimeste ähm, elu äh, on meie jaoks kõige olulisem äh, siin, olenemata nende eluasemest või elukohast. ja kui me sellega ei arvesta, siis me ei suuda ka suur, äh, oma suurepärast Euroopa ideid rakendada. rändeküsimused töökohtade loomine, majanduskasv, kus seda siis genereeritakse? kus need probleemid tekivad? kuidas nende probleemidega tegeleda? Ähm, sellega on ju seotud ka kõik poliitikakujundajad, kelle jaoks me poliitikat kujundame, nii et kõik need osalejad peaksid äh, ka seda nägema et need küsimused on meie jaoks olulised ja seetõttu me peame selle raportiga edasi minema ja kindlasti ähm, konkreetsete küsimustega veel tegeletakse põhjalikumalt ja proua Vestval annab meile ka hea arutelu aluse, et me saaksime seda teemat ka täiskogul arutada, aga mitte kell üksteist öösel, kui suurem osa inimesi on juba lahkunud, vaid et ähm, see arutelu peaks aset leidma ikkagi ajal, kui paljud kolleegid saaksid osaleda arutelul ja kui ka avalikkus ähm, ähm, on, saab seda arutelu jälgida. aitäh ja nüüd meie viimane kõneleja, härra Van Nistelrooy. aitäh, äh, proua esinejana. ma tuleksin selle viimase punkti juurde, mida te ka ise mainisite, et miks seda ettepanekut äh, mitte kombineerida Äh, seda kombineerida kuuenda ühtekuuluvusaruandega, paneks need arutelud kokku, sest äh, vastasel juhul saab teha ettepaneku, aga arutelu ei toimugi äh, selle raporti osas. et sellisel juhul me tegelikult õõnestame seda, mida me siin arutame. nii et võib-olla üritame saada sellise kombineeritud arutelu ühtekuuluvuspoliitika ja ja linnade tegevuse, tegevuskava osas. paar märkust. liiga vähe on kajastatud siin just piirkondlikke eesmärke, sellepärast et kui me soovime linnade arenguga edasi jõuda, siis me peame ka käsitlema piirkondlikke territoriaalseid eesmärke, sellepärast et kuidas me, kas me soovime või mitte, aga ikkagi tegu on liikmesriikide pädevuses oleva üksusega. ja et äh, linnad on seotud ka ju piirkondadega ja me peame ka vaatama erinevaid majanduslikke, sotsiaalseid arenguid äh, ja piirkonniti on need vägagi erinevad äh, ja territoriaalne tegevuskava ähm, asetab linnaga just oma liikmesriik, käsitleb seda just oma liikmesriigi kontekstis sellepärast et aluslepingud on aluslepingud on koostatud ka just liikmesriikide jaoks, seega siis ka linnade jaoks ja see on hoopis teine mõõde, mis praegu on nagu alaarenenud. me juba kuulsime sedasama ka kuuenda ühtekuuluvuspoliitika aruandluses, et see on seotud ka Euroopa komisjoni tegevusega, et tõesti nad on natukene liiga vähe arvestanud selle teemaga. ja siin põhjenduspunktides te toote ka mitu punkti ära. et, et et näiteks ka Itaalia eesistumise ajal äh, Äh, öeldi, et vajalik on äh, linnade tegevuskava, nii et seda siin mainitud ei ole, ma arvan, et ähm, seda peaks ka siin põhjenduspunktides mainima. ja veel. et kuidas saab saavutada edusamme? et ähm, siin on, te olete pakkunud välja siin ka äh, linnade eriesindaja ma ei tea, kas see väga õnnestunud ettepanek on, mulle meeldiks palju rohkem kui meil ole-, meil oleks siin rohkem kaasatud tõesti esindajaid ja meil on siin praegu ka linnade esindajad ja oluline on see, et kodanikuühiskonna esindajad äh, saaksid äh, ka olla kaasatud sellesse paremasse õigusloomesse ja äh, poliitikate väljatöötamisse. ja õige hetk sellise tegevuse jaoks on nüüd. nii et ähm, kui me tõesti soovime midagi linnade jaoks äh, teha, siis oluline on see, et nad looksid partnerlusi äh, Euroopa Komisjoniga, seda peavad linnad tegema, mitte ainult vapralt äh, arukate linnade ettepanekuid rakendama. nii et linnad on ju just arengumootoriks, heaolu mootoriks, jõukuse mootoriks ja nii edasi. nii et ma arvan, et me peaksime tõesti sellise üleskutse tegema, et äh, ärgem mingem edasi äh, senise tegevusega ja harjumuspärase tegevusega, vaid äh, tõesti teeme midagi uudset, et, et linnad saaksid siis sõlmida partnerluslepingut komisjoniga, et kas see peab siis olema mingi eriesindaja või seda ma ei tea, aga muudame asja põnevamaks. ma tean, et Hollandi eesistumine, mis leiab aset aastal kaks tuhat kuusteist, on äh, samuti äh, linnade tegevuskava oma äh, tööprogrammi keskmesse panemas. nii et tõesti, et miks just alumine tasand ei saaks mitte vahetult ühendust võtta ülemise tasandiga, et siis linnad võtaksid kontakti otse komisjoniga, nii et sellisel juhul ei ole oluline, kas meil on seal eriesindaja või mitte. aitäh! kui te soovite tõesti nüüd ka meie linnade esindajate arvamust kuulda, siis me peame tegema natukene lühemalt. ja mul on hea meel äh, anda sõna äh, härra Verkekile, kes on äh, regioonide komitee esindaja ja tema on ka raportöör samal teemal regioonide komitees ja ta on üksiti ka Delfti linnapea, palun. Thank you very much. suur tänu lugupeetud esinaine, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, linnade sõbrad Euroopas, suur tänu selle eest, et annate mulle võimaluse täna siin olla, nii-öelda tipptunnil mina olen jah, tõepoolest regioonide komitee raportöör linnade tegevuskava alal, mis puudutab just siis linnamõõdet Euroopa Liidu poliitikates meil on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament pöörab sellele teemale väga suurt tähelepanu. linnade piirkonnad on väga olulised, me peame sellega arvestama ja me peame igati seda teemat paremini lõimima Euroopa Liidu poliitika kujundamisse ja ka seadusaktide ettevalmistamise. sooviksin õnnitleda härra Westfali suurepärase e raporti projekti eest, kus ta märgib ja näitab tõesti, et linnade, linnad on väga oluline teema Euroopa Liidu poliitikas ja rõhutan siin nii komisjonile kui parlamendi liikmetele, et meil on vaja linnade mõõdet meie poliitikasse. ma ise olen pärit linnast, kus on sada tuhat liiget me kuulume Rotterdami piirkonda, kus on kolm miljonit äh, elanikku, nii et me oleme väiksem linn, mis on su-, kahe suurema linna vahel, see annab väga huvitava vaatenurga. see tendents toimub nii, mitte ainult Hollandis, vaid ka mujal, väiksemad, suuremad, keskmised linnad, kellel kõigil on oma tugevused ja omad nõrgad küljed nii et äh, niimoodi need linnaruumid äh, praegu kasvavad ja muutuvad kogu Euroopas. kas meil on linnade tegevuskava vaja? absoluutselt kindlasti. praegu Euroopa Liidu tasandil selline tegevuskava puudub. minu meelest oleme siin lasknud võimaluse käest. Euroopal on linnasid vaja selleks, et et taastada majanduskasv, linnad on mootoriks, kes annavad tõuke majanduskasvule, loovad uusi töökohti, seal toimubki tõeline majandustegevus, seal sünnib innovatsioon ja seal on tõeline sotsiaalne ühtekuuluvus just linnades ja linnapiirkondades. linnade tegevuskava, linnade mõõde Euroopa Liidu tasandil aitab paremini saavutada Euroopa Liidu poliitika eesmärke ja muudab muudab Euroopa Liidu ja Euroopa tervikuna konkurentsivõimelisemaks maailma mastaabis. poliitika kujundamine, määrused, reeglid, aktid. me ei räägi siin ainult territoriaalsest ühtekuuluvusest või finantseerimisest, me räägime ka seadusloomest ja seadusloome rakendamisest. seadusloomest, sellisel kujul, et ka linnad saaksid seda tõeliselt äh, kasutati, sellest räägiti juba, kui mainiti varajast äh, äh, hoiatussüsteemi. et me saaksime selle tuua ka Euroopa tasandile tõesti varajases staadiumis hoiatused teha niimoodi saame sellise varjase hoiatussüsteemi puhul tõesti oma poliitikat tõhusalt ellu viia ja seda ka kodanikele näidata. millised on need meetmed, mida me saame kasutada, kõigepealt siis äh, uued seosed äh, ühiskonna ja kohalike omavalitsuste vahel ja uued struktuurid. meil on vaja tõesti sellist polütsentristilist struktuuri, arvestame nii väikeste, keskmiste kui suurte linnadega ja see on väga oluline sest ma tean, et on olemas äh, linnasid, kus on sada tuhat elanikku, aga nad ei toimi linnani, nad toimivad pigem äh, sellise kogukonna või vallana, nad ei ole nagu päris linnad. ja ma tean, et on Euroopas linnu, kus on kümme tuhat elanikku ja nad toimivad nagu linn, täidavad kõiki neid funktsioone. nii et see on väga oluline sellele piirkonnale väga erinevatest aspektidest. see ei ütle tähendab, suurus ei ole nüüd kõige olulisem, ma ei ütle ka, et suurus ei ole üldse tähtis, aga erinevad linnad erineva suurusega toimivad vaatamata sellele, palju neil elanikke on. oluline on see, milline on selle linna roll, see tuleb äh, ühiselt paika panna ja seda tuleb tugevdada. nii et linnade struktuur, linnad peavad tegema koostööd teiste linnadega ja ka maapiirkondadega. maapiirkonnad väga olulised ka linna arengu seisukohalt. kui see koostöö toimib, linnastud toimivad, siis saavad linnad paremini oma potentsiaali ära kasutada. suured äh, linnastud, seal on vaja uut juhtimissüsteemi. homsed linnad mis loodi aastal kaks tuhat üksteist, pani paika arengustrateegia, tunnistab ka, et see poleegia peab, poliitika peab arvestama erinevaid piirkondi ja suuri linnastuid, metropoli piirkondi. aga praeguseks ei ole see veel reaalselt rakendunud poliitika kujundamises. ja teiseks, me näeme, et on toimunud muutus valitsusasutuste ja ühiskonna vahel toimub digitaalne pööre, kõik on internetipõhine, kodanikud nõuavad meid järjest rohkem, aga neil on ka rohkem mõjuvõimu. me näeme ka seda, et ettevõtjad võtavad järjest rohkem sotsiaalset vastutust. kui linnad ja kodanikud toimivad koos, teevad koostööd, siis ühendame me neli jõudu ettevõtted ja turud, teadus-arendus, valitsus ja neljas on siis vabaühendused, MTÜ-d. kui need neli valdkonda, need neli gruppi teevad koostööd, siis äh, suudavad nad ka poliitikat ellu viia. nüüd, mis puudutab eelarvekärpeid riigi tasandil, kohalikul tasandil, siis näeme me seda, et kohalikud omavalitsused äh, teatud poliitikavaldkondadest on tagasi astunud selle asemel on kohalikud algatused, kodanikualgatus, kogukonnad, ettevõtted, ehk siis inimesed võtavad teatud rollid enda kanda. Nad peavad seda tegema, aga nad ka saavad seda teha, sest nad on võimekamad kui vanasti nii et sellised kodanike linnad toimivad ja kogukonnad toimivad koordinaatoritena, nad on nii-öelda kohalikud platvormid selleks, et teatud teenuseid vahendada ja võimaldada. seetõttu on meil vaja Euroopas uut lähenemist. et selline ühe mudeli süsteem, see ei toimi enam kohalikul tasandil, sellepärast linnad on kõik erinevad, nad otsivad uusi lahendusi ja omale sobivaid lahendusi seetõttu suhted kohalikul tasandil on väga olulised ja mitmekesine lähenemine tekitab terve rea väljakutseid, aga pakub ka lahendusi. ehk siis need kaks erinevat arengusuunda tuleb äh, Euroopa poliitika kujundamisse kaasata ja meie regioonide komiteest palume komisjonil äh, töötada välja valge raamat, kus äh, näeksime tõelist äh, linnamõõtme integreeritust. Äh, arutelude aeg on läbi, nüüd on aeg tegutseda. valge raamat peaks sisaldama järgmiseid elemente. kõigepealt integreeritum lähenemine poliitika kujundamises. ta peaks looma tingimused linnadele, et linnad muutuksid atraktiivsemaks ka maapiirkondadele me peaksime tagama, et seadused rakendataks kohalikul tasandil, nii et linnade ülesanne ei ole ainult territoriaalne sidusus, finantseerimine, vaid ka seadusloome rakendamine ja parem seadusloome, integreeritum seadusloome, nii et me tõesti saaksime toimida, toetada majanduskasvu, luua uusi töökastu, siis äh, sügavam äh, linnamõõde Euroopa Liidu rahalistes vahendites, parem koostöö ka käesoleval programmiperioodil, rohkem arvestada linnamõõtmega, me peame tänaseks konstanteerima, et äh, linnadele on pööratud vähem tähelepanu kui komisjoni ettepanekus aastal kaks tuhat üksteist linnad toetavad majanduskasvu, loovad töökohti, see kõik leiab aset linnades, seepärast peab Euroopa Liit toetama linnu ka rahaliselt, et nad saaksid seda teha. kolmandaks, Euroopa Liit peaks looma parimate praktikate vahetamise platvormi, selleks, et kohalikul tasandil pakkuda vastavalt sobivaid äh, lahendusi, et tulla toime nende probleemidega. sageli on sellest väga palju abi, kui linnad, kohalikud piirkonnad oma kogemusi jagavad teiste piirkondadega. Civitas on juba olemas, võiks luua veel rohkem selliseid platvorme. nii et me soovime tõhusamat, integreeritumat äh, parimate praktikate vahetamise vormi ja siis uus lähenemine, uus juhtimine kohalikul Euroopa tasandil selleks oleks vaja uut juhtimismudelit. siin võib rääkida struktuurist, kultuurist Euroopa tasandil, aga ka kohalikul tasandil. me peame üksteiselt õppima, üksteise vigadest õppima, koostööd tegema nii-öelda mitmetasandilise juhtimise raames. seda lähenemist äh, tuleks toetada, toetan Johannes Hahni, endist regionaalarengu volinikku, kes ütles, et Euroopa tuleviku, Euroopa tulevik sünnib linnades ja kui me linnadega ei tegele, siis seda ei tulegi. tänan tähelepanu eest! suur tänu! soovin tänada ka komisjoni esindajat, kes on küll kohal, aga kuna meie aeg on väga piiratud, me oleme juba ajast maas siis paluksin saata kommentaarid kirjalikult sekretariaadile ja loomulikult saadame need edasi kõikidele komisjoni liikmetele. sõna on proua Vestfalil, palun. aitäh, proua esinaine, ma ei hakka küll kõiki punkte puudutama, kahju muidugi sellest, et me ei saanud ära kuulata komisjoni seisukohta, et võib-olla me oleksime saanud ka ajakava natukene teisiti korraldada, sellepärast et tegu on kahe suure teemaga, olulise teemaga ja Eurocities peaks ka veel sõna saama. ma usun, et variraportööride kohtumine ja ka muudatusettepanekud saavad olema vägagi sisukad ja informatiivsed ja ma tean, et tavaliselt äh, peale muudatusettepanekuid korraldatakse esimene variraportööride kohtumine, aga seoses ähm, aset leidnud aruteluga ma loodan, et saame seda juba järgmisel nädalal teha, sellepärast tegu on lihtsalt nii olulise teemaga. paar lauset ähm, linnade eriesindaja kohta. sellepärast, et äh, mina leian, et see on vajalik, sest et võib-olla on minust natukene valesti aru saadud, tegu ei ole mingisuguse lisaametikohaga või lisainstitutsiooni loomisega. härra Gerhard mainis just eh, endist volinikku härra Haani, tema oli ka äh, linnade eest äh, esivõitleja ja sellegipoolest tal ei õnnestunud ähm, see, et iga poliitikavaldkonna äh, raames arvestataks ka linnapoliitikaga ja selles asi ongi, et, et me looksime sellise äh, ametikoha, kellel oleks pädevusi ka teistes poliitikavaldkondades, mitte et hakkab seal äh, juhtima, valitsema, vaid et tal oleks sellised volitused, et ta saaks öelda, et ettevaatus, see, mida te praegu teete, see mõjutab vägagi suurel määral äh, linnasid. ja just seetõttu ma leian, et äh, meil peaks olema selline eriesindaja, nii nagu meil on ka soolise võrdõiguslikkuse äh, esindaja paljudes äh, liikmesriikides olemas, peaks meil olema, nii et mul on väga hea meel selle üle, et meil on nii palju aega arutelude jaoks ette nähtud ja, ja ka mina toetan, et täiskogus toimuks ühine arutelu, ühelt poolt siis ähm, härra Deutschi raporti ja teisalt siis ka minu raporti osas, sellepärast et need on mõlemad teemad, mis Euroopat edasi viivad. Uh, ja nüüd on meil aega veel viisteist minutit ähm, ettekande jaoks Eurocitiselt ja ühe linna esindajalt, kes Eurocities organisatsiooni kuulub esinaine palub äh, tõlke minna ajakavast üle viis minutit, et saaksime lõpetada selle teema. ja palun. suur tänu, esinaine, suur tänu selle võimaluse eest, et Eurocities saab ka arutelul osaleda ja rääkida Euroopa Liidu linnade tegevuskavast. meil on üle saja kolmekümne linna meil on linnade võrgustik, me tegeleme erinevate poliitikavaldkondadega ja püüame kuuldavaks teha linnade hääl Euroopa Liidus. väga oluline on kaasata meie linnad Euroopa Liidu linnade tegevuskava aruteludesse. nii komisjon kui liikmesriigid on meile andnud võimaluse anda oma panus äh, sellesse arutellu viimase, viimastel aastatel. meil on väga hea meel ka täna siin viibida ja arutelus osaleda. sooviksin äh, õnnitleda proua Vestfaali tema raporti projekti puhul, mis tegeleb siis just Euroopa Liidu poliitika linna mõõtmega terve rida põhjuseid on, miks meil on seda linnade tegevuskava vaja. alustuseks mainin äh, kolme kõige olulisemat aspekti enne kui konkreetsete ettepanekute juurde liigun, miks meil on linnade tegevuskava tarvis? sellepärast, et äh, Euroopa kõige olulisemad probleemid ja ka lahendused on just nimelt linnades. linnad, linnastud on väga olulised, mitte ainult äh, kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil, vaid ka Euroopa jaoks tervikuna kuidas toimivad linnad, see on väga oluline selleks, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline maailma tasandil. komisjon äh, toob välja, et linnade mõõde on oluline mitte ainult äh, majanduse ja töökohtade loomise seisukohalt, vaid ka energia ja kliimamuutuste seisukohalt. Euroopa linnad on, linnades on väga suur võimekus selleks, et anda Euroopale nii-öelda uus algus, uus tõukejõud Euroopa Liidu algatused mõjutavad kas otseselt või kaudselt kõiki meie linnu, olgu siis tegemist tööhõive, sotsiaalse sidususe, liikuvuse, energia või majandusarenguga. sageli on algatused halvasti koordineeritud või üldse koordineerimata, meil on vaja läbipaistvamaid eesmärke, eriti just selle poliitika osas, mis mõjutab linnu mis puudutab eesmärke, siis tahan selgelt välja öelda, et me ei toeta sellist linna arengukava, mis äh, äh, tegeleb äh, uue seadusloome loomisega, nagu öeldud, seitsekümmend protsenti seadusloomest rakendatakse linnade kohalikul ja piirkondlikul tasandil Mm, Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend keskendub just nimelt äh, nutikatele piirkondadele, jätkusuutlikule arengule. linnad äh, peavad olema kaasatud koos liikmesriikidega Euroopa Liidu poliitika väljakujundamisse. kuidas me seda praktikas teeme? on terve rida konkreetseid algatusi, mida me tahaksime näha Euroopa tasandil. kõigepealt toetame äh, raporti projekti Äh, ettepanekud Urban in-, äh, linnade eriesindaja komisjoni juures. see aitaks äh, koordineerida poliitikat just linnamõõtme seisukohast. aitaks ka seadusloomet parandada ja suurendaks koordineerimisvõimalusi. teiseks tahaksime näha äh, linnade suuremat kaasatust Euroopa Liidu poliitika väljatöötamisse, selle kohta on juba terve rida väga häid näiteid, näiteks linnad on otseselt kaasatud komisjoni ekspertrühmadesse. aga me peame rohkem konsulteerima otseste sidusrühmadega ja toetama linnade partnerlust. tervitame raportööri äh, linnade tippkohtumise ettepanekut see aitaks lahendada terve rea probleeme erinevates valdkondades ja linnad saaksid anda oma panuse Euroopa Liidu linnapoliitika kujundamise eksperttasandil. tuleks teha terve rida samme selleks, et parandada koordineeritust ja haldust Euroopa tasandil, et see linnade tegevuskava ei jääks pelgalt dokumendiks ja paberiks, see peaks ka tõeliselt toimima ja rakenduma seda saab teha siis, kui me kaasame sellesse töösse nii linnad kui valitsused. linnade tegevuskava ei peaks olema uus Euroopa Liidu poliitika. raportöör märgib õigesti, et äh, strateegias kaks tuhat kakskümmend tuleb kaasata linnakava, äh, linnade tegevuskava eesmärgid, ilma selleta ilma selleta jääksid paljud juba käimasolevad projektid unarusse. meie linnade areng on väga otseselt seotud kogu Euroopa arenguga. linnad äh, loovad äh, jätkusuutlikku arengut, uusi töökohti, keskkonnasõbralikud nutikad linnad loovad linnad Need on kõik sellised piirkonnad, kus näeme suurt potentsiaali linnade tegevuskava rakendamiseks. see loob ka paremaid võimalusi nii linnade kui Euroopa erinevate probleemide lahendamiseks ja vastupidi. tuleb parandada haldust, juhtimist ja suunata rahalised vahendid sinna, kus need ka tõesti mingit mõju avaldavad. Eurocities annab välja töödeklaratsiooni. me räägime partnerlusest Euroopa Liidus kõikidel valitsemise tasanditel valdkonnaüleselt. me tahame, et Euroopa Liidu rahalised vahendid suunataks nendesse valdkondadesse, nendesse kohtadesse, kus see tõesti toimiks, selleks et äh, võidelda tööpuuduse vastu regionaalarengu komisjonile rõhutan seda, et me peame tegema koostööd kõigi parlamendisaadikute, oma toetajatega, selleks, et edendada linnade tegevuskava elluviimist ja rakendamist. peame tegema koostööd ka Teadus-Arenduskomisjoniga, linnade juhid, linnapead peavad tegema koostööd erinevate valitsustasandite ja erinevate valdkondadega, peame otsima praktilisi lahendeid selleks, et äh, leida lahendused probleemidele nii linnapiirkondades kui maapiirkondades Euroopas. kõik olemasolevad algatused tuleb paremini koordineerida, me peame vältima poliitikate algatuste dubleerimist, avaliku sektori rahalised vahendid äh, on äärmiselt oluline teema, me teame, et väga palju on võimalik ära teha ka väiksemate vahenditega. tuleb ühesõnaga tõhustada vahendite kasutamist, tõhustada järelevalvet uute öö, äh, öö, äh, struktuuriinvesteeringute fondi rahaliste vahendite kasutamise järelevalvet tuleb tõhustada ja kokkuvõtteks ütleksin järgmist. linnade tegevuskava ei puuduta ainult linnu, ta puudutab kõiki strateegilisi muutusi, mis on toimumas mitte ainult linnades, vaid tööhõiveosakonnas, liikuvuses, keskkonna valdkonnas, see ületab linnapiirid. linnad ja need linna lähipiirkonnad äh, peavad leidma hästi toimivad vahendid selleks, et äh, lahendada probleeme. linnad ja linna lähipiirkonnad äh, on tõukejõuks majanduskasvule ja innovatsioonile, see aitab kaasa territoriaalsele sidususele ja Euroopa konkurentsivõime tõstmisele. seetõttu on Euroopa linnade tegevuskava palju rohkem kui linnade tegevuskava, see aitab ellu viia Euroopa Liidu eesmärke nutika ja jätkusuutliku Euroopa saavutamiseks. suur tänu ja annan nüüd sõna oma kolleegile äh,. palun. ma tänan proua Karin Danieli äh, Nanti äh, aselinnapea, kes tutvustas Eurocities seisukohta ja nüüd ma annan sõna Burgase linnapeale. suur tänu, lugupeetud esinaine, regionaalkomisjoni liikmed Euroopa Parlamendist. ma kõigepealt tahaksin tänada teid, et te kaasasite meid sellesse foorumis linnapeana äh, on see minu jaoks erakordne võimalus luua otsesed sidemed Europarlamendiga äh, minu linna kodanike nimel. oma tänases esitluses ja oma osalemisega ma näitan tõelist solidaarsust ja demokraatiat. Need on Euroopa põhiväärtused, mis langevad kokku minu mõtetega. ja ma soovin teile tutvustada keskmise suurusega linna Ida-Euroopas, mis püüab ellu viia suuri ambitsioone, tegutseda kestlikult ja äh, täita kodanike huve. see on minu kodumaal suuruselt neljas linn ja sellega kaasnevad konkreetsed väljakutsed. ja nagu metropolide puhul ikka, me peame tegema rohkem, et mõistetakse, et me oleme hea koht elamiseks ja töötamiseks. me tegutseme aktiivselt, et kaasata välisinvesteeringuid mis aitavad luua töökohti eh, ja investeerida sotsiaalsesse kapitali. me asume Musta mere kaldal, eh, Musta mere lõunakaldal, eh, meil on niisugune unikaalne looduslik ja kultuuriline keskkond, kuid kahjuks viimastel aastakümnetel on linn arenenud rohkem rasketööstuse keskusena ja mitte kultuuriturismi keskusena. me oleme täna hakanud üle vaatama oma eesmärke, et tagada äh, tasakaal ja jätkusuutlikkus meie linnalises keskkonnas, et luua konkurentsivõimeline kogukond ja meil on hea meel tõdeda, et me oleme üha sagedamini nõnda öelda äh, pildil aastal kaks tuhat neliteist äh, suurenes äh, turistide külastatavus äh, üle kolmekümne protsendi kolmkümmend kuus protsenti. me teeme ka väga palju selleks, et suurendada tööhõivet, meil on väga head partnerlussuhted kohalike ettevõtjatega ja ka linnavalitsus püüab oma poolt luua vajalikke stiimuleid. ja üha rohkem äh, me räägime sellest, et me ei ole mm, linn, mis asub kuskil Euroopa äärealal, vaid Euroopa südames me oleme välja arendanud väga hea taristu, mis on oluliseks eeltingimuseks meie osalemiseks Trans-Euroopa koridorides, üle-euroopalistes koridorides. aastal kaks tuhat kolmteist läbis meie lennujaama rohkem kui kaks ja pool miljonit reisijat. ja ka meie meresadam on toiminud väga hästi perioodi jaoks kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist. oli meil kolmkümmend seitse projekti, mis said heakskiidu Euroopa Liidu äh, rahalistest fondidest ja nimetatud projektidest kakskümmend üks projekti on edukalt lõpule viidud rohkem kui seitsekümmend kolm protsenti arvetest on makstud. kuid need on kõik arvnäitajad. kuid äh, kvaliteet on palju tähtsam kui kvantiteet. me soovime saavutada investeeringutes paremat sünergiat, te näete selles slaidil äh, linnalise keskkonna erinevaid elemente äh,. me kasutame ka riiklikku rahastust ja me lähtume sellest, et me peame lähtuma sellest, mis on juba saavutatud ja pürgima kordisti äh, efektini. see tähendab seda, et meil on vaja arukat, jätkusuutlikku, kaasavat kasvu, mis meie arvates tähendab investeeringuid infrastruktuuri, keskkonda, majanduskasvu, kultuuri. äh, mis kõik tähendab ainult head meie äh, linna kodanikele ja te näete meie piltidel neid avalikke teenuseid, mida me pakume, mõningaid rajatisi, mille üle linn on uhke. Need kõik äh, kujutavad projekte, mille rahastamiseks on kasutatud uuenduslikke rahastusvahendeid. nagu ma ütlesin, asi ei piirdu ainult kvantiteediga, see tähendab seda, et meie ambitsioonid on tõusnud uutele kõrgustele. Äh, linn on äh, niisama suur nagu tema ambitsioonid, öeldakse. ja saavutused on tegelikult muutnud meie linna ilmad ja me oleme sõnastanud ka oma eesmärgid praeguseks programmiperioodiks aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ühesõnaga äh, jätkates äh, tegevust juba saavutuste põhjal äh,, luues mm, jätkusuutliku linnakeskkonna, saavutada parem elukvaliteet, energiatõhusus äh,, säilitada kultuuripärandit. daamid ja härrad ma loodan, et ma täitsin oma lubaduse ja tutvustasin teile oma äh, mõtteid äh, linnast, mis asub äh, Musta mere kaldal, mis on piisavalt kaugel Euroopa südamest, kuid siiski palju lähemal, kui tundub. ja toetus sellistele linnapiirkondadele, kogukondadele nagu meie kogukond Euroopa institutsioonidelt tähendab seda, et linnaline mõõde Euroopa poliitikas on, on olnud pikemat aega juba äh, teoksil ja me oleme hea näide sellest. Äh, sellise tegevuskava lisandväärtust näeme selles, et see aitab üle saada valdkondlikest erinevustest. linnaline äh, tegevuskava vajab holistilist, kompleksset lähenemist ja seda nii riiklikke kui rahvusvahelisi eesmärke silmas pidades. Eurositi seisukohalt selline tegevuskava tunnustaks ka Eurositis tõelist rolli kui arengu mootori. linna tasandilt kuni riikliku tasandini tuleks eeldada edukamat programmeerimist ja linnade tegevuskava võimaldab lindade kogukondadel äh, pidada vahetut sidet Euroopa institutsioonidega, äh, olla tunnustatud täieõigusliku partnerina Euroopa poliitika kujundamisprotsessis. suur tänu Äh, suur tänu selle väga huvitava esitluse eest. ma annan endast parima, et äh, levitada seda esitlust kõikidele meie komisjoni liikmetele ja siis on neil võimalik tutvuda kõigi nende üksikasjadega, äh, milleks meil täna polnud aega. suur tänu selle esitluse jaoks. suur tänu ka tõlkidele ja kolleegidele. meie koosoleku esimene osa on sellega lõppenud ja kohtume taas kell kolm pärastlõunal.